teadaanded läbi. järgmine päevakorrapunkt oleme ajakirjas, ajakavast natukene maas, kuid tegemist on siis ühise aruteluga kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat viisteist aasta eelarvet. tegemist on üldse aruteluga ja seega on raporteid väga palju, mis on arutelul. kõigepealt äh, proua Gardia Zabal Rubial ja Monika Hoolmeieri raport. me, siis on härra Depreelt seitse raportit äh, ja siis härra Depre ja Jaanus Levandovski ühisraport ja lähemegi siis nüüd kohe arutelu juurde ja annan sõna raportööridele neljaks minutiks. kõigepealt saab sõna proua Kardia Sabal Rubial, teil on sõna. ma tänan. tõepoolest jah, eelarvekomisjonis on töö praegu tipus, väga palju arutelusid, väga palju hääletusi ja keegi ei uskunud, meil õnnestub kokku leppida kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve osas või muudatus paranduseelarvete osas aastaks kaks tuhat neliteist, aga tänu selle pühendumisele, mida üles näitasid väga paljud siin kambris, meil see õnnestus. nii et kõigepealt tähendab volinik Georgievat ja tema meeskonda Itaaliat, eesistujat, eriti suursaadik Sanninot ja loomulikult kõiki oma kolleege. me kõik tõesti viimastel kuudel tegime tohutut tööd, et kokku leppida ja eh, keegi ei uskunudki, et meil õnnestub õigeks ajaks kokkulepe saavutada, sest seisukohad olid niivõrd lahknevad aga komisjoni esialgne seisukoht ja parlamendi seisukoht olid suuresti erinevad ja samuti ka kakskümmend kaheksa liikmesriiki isekeskis olid väga eri meelt niivõrd erinevad seisukohad, institutsioonide vahelised kahtlustused eh, ja need arvudega mängimine ja lõppkokkuvõttes ju kõik taandub rahale eelarves ja see kõik oli väga keeruline. kolm suurt teemat tuli meil ära lahendada. kuidas lõpetada aasta kaks tuhat neliteist, kuidas käsitleda aastat kaks tuhat viisteist ja kuidas ära maksta need arved, mis veel maksmata on eh, keskpikas perspektiivis. ma arvan, et keegi ei ole sajaprotsendiliselt rahul Äh, arvudega, mina raportöörina mitte, ma ei ole rahul sellega, kuidas läbirääkimised kulgesid ja sellega, et mis toimus, aga ma tean ka, et pärast aastatepikkust tööd eelarvete kokkupanemisel, ma tean, et see ettepanek, kus meile esitati ja millega ma nüüd teie juurde tulen, oli kõige parem võimalik lahendus ja palun hääletage selle poolt homme neli koma seitse miljardit eurot läheb juurde nendele programmidele, mida vaja on ja seda ka vabaühendustele, VKE-dele põhiprojektid rahastatakse paremini ja samuti põllumehed, keda Vene sanktsioonid on kõvasti tabanud, saavad suurema toetuse meie piirkonnad, meie kohalik avalik äh, tasand, see on see eelarve, mida meil vaja on, sest meil on vaja aidata äh, kodanikke, luua paremad infrastruktuurid, kvaliteetsemad toiduained tagada kodanikele ja miljonid äh, pagulased, kes tulevad meile, innovaatilisi projekte on vaja toetada, toidupanku toetada, teha koostööd sellistes projektides nagu naiste suguelundite kahjustamine, need on need projektid, mis tulevikus saavad olema rahastatud eh, Euroopa Liidu eelarvest. Eh, ja eh, kui me seda ei oleks kokku leppinud, me ei oleks saanud nelja koma seitset miljardit juurde. ja kui me ei oleks kokku leppinud, oleks ohtu sattunud investeerimisprogrammid, mida Euroopa Komisjon äsja tutvustas. sest need tulevad. samas me teame, et neli koma seitse miljardit ei ole piisav, sest tasumata arved on endiselt suur probleem, nii et meil on vaja, et töö käivituks aastal kaks tuhat viisteist ja peame mõtlema juba nüüd selle peale, kuidas järgmisel aastal sellega paremini toime tulla jah, eh, üks protsent SKP-st eh, on meie eelarve ja eh, lahendus on oma vahendeid suurendada ja liikmesriikide panuseid vähendada ja väga kahju, et finantstehingute maks on nüüd külmutatud, sest Ecofinis ei ole kokkulepet saavutatud. nii et ma arvan, et kõrgetasemeline omavahendite töörühm on praegu vajalikum kui kunagi vahem, on vaja korralikke rahalisi vahendeid, millest rahastada Euroopa Liidu eelarvet ja et siis ei, asi ei taan-, asi oleks lihtsalt raamatupidamise arvestuse aruteludes. jah, raportööride vastu olema leebem kui lihtsalt sõnavõtjate eh, vastu. nüüd proua Hoolmai. proua president, lugupeetud kolleegid, volinik, eh, ma tervitan ka nõukogu esindajaid. kõigepealt suur tänu. jah, ma arvan, et et meil oli läbirääkimiste maraton ja e, meil õnnestus saavutada see, et minu komisjoni e, esimees e, tõesti on õnnestunud kaitsta meie positsioone eelarve läbirääkimistel. Jose Manuel Fernandez, tänan, kolleeg Dupre, tänan. meil jah, tõesti toimus äh, läbirääkimiste maraton ja tulemuseks on eelarve äh, jah, äh, millest on raske küll aru saada, aga ma tahan kõiki koordinaatoreidki tänada ja tänan volinikugi, kes ka pidas võitlust oma meeskonnaga, et eelarve sünniks ja ka eesistujamaa Itaalia. Teil oli alguses raske, aga lõppkokkuvõttes kõik võtsid ennast kokku ja tulemus saavutati ja võib-olla see ei ole küll optimaalne, aga vähemasti on see tee edasi. kõigepealt, eh, kui ma tulen teiste institutsioonide juurde, siis ma olen tänulik sellest, et välisteenistus lõpuks eh, eh, Nende halduskulud on nüüd läbipaistvad ja Euroopa Kohus on ka juhtinud tähelepanu sellele, et on vaja leida lahendus uute kohtunike ametisse nimetamisele ja nüüd on meil mõistlik lahendus leidnud ja tähtis on, et meil ko koostöös ka majandus-sotsiaalkomisjoniga ja regioonide komiteega tekiks sünergia eh, nende tegemistega. teiste institutsioonidega ei olnud probleemid niivõrd suured kui komisjoniga. komisjoni eelarve puhul jah, kõige rohkem olid meil mureks vanad arved ja ei saa nii olla, et nüüd see uus eelarve, mis meil on, suures osas ikkagi kulub selleks, et vanad arved ära tasuda ja need programmid, eh, mille üle me oleme eh, välja töötanud ja arutanud aastaid ja mis nüüd käivituvad, eh, paraku jäävad toppama toppama, sellepärast et me ei suuda tagada nende rahastamist. see on olukord, mis ei ole vastuvõetav ja sellepärast ma arvan, et on suur edu see, et vähemalt eh, maksed ja rakendusgarantiid on meil nüüd eh, olemas ja et ka kõik tahavad lahendust leida ja ma loodan, et nõukogu ja liikmesriigid Äh, ka tulevastel meie kohtumistel on rohkem siin esindatud. Äh, sest tegelikult me ju üheskoos analüüsime agentuuride tegevusi, nende ülesannete täitmist ja ka vaatame, kuidas siis rahaliselt toetada nende eesmärke. Äh, nii et ähm, maksete programm ja ellurakendamine, sellesse tuleb suhtuda tõsiselt. jah, me ei ole eh, nagu tavapäraselt rohkem nõudnud juurde rahalisi vahendeid, vaid oleme maha istunud ja vaadanud, kus on olukord kõige raskem ja kus tuleb vastu tulla. aga samas ka vastupidi, tähtis on, et eh, vanad arved nüüd eh, tasutakse ära, et nad ei jääks kuhugi toppama ja et et võlgade koorem Euroopa Liidus ei kasvaks edasi. nii et see peab nüüd teil südamel olema, see tagada. Thank you um.... suur tänu, järgmisena saab sõna raportöör härra Dupre. härra Dupreil, teil on neli minutit kõneaega, te vastutate seitsme raporti eest üksinda ja koos Levanovskiga ühe raporti eest veel, nii et teil on sõna, palun. proua juhataja austatud proua volinik, kallid kolleegid, läbirääkimiste alguses äh, seadis eelarvekomisjon endale kolm prioriteeti, kolm eesmärki, kõigepealt äh, tuleb äh, välja maksmata kulukohustusteks välja maksmata arvete hulk, see hulk on väga suur, aastal kaks tuhat kolmteist kakskümmend viis miljonit. nii et esimene eesmärk välja maksmata kulude osas mingisugune tasakaal saavutada. teine eesmärk, nõukogu üksinda on seni otsustanud erivahendite osas ja, ja selles osas tuleb, tahtsime siis saada kokkuleppele äh, Äh, nõukoguga ja kolmas eesmärk, äh, me tahtsime välja maksmata arvete osas kalendrit äh, selleks, et tuleks mingisugusele normaalsele tasandile alla see summa. mida me siis nüüd saame öelda pärast neid pikki läbirääkimiste nädalaid, võib-olla läbirääkimised ei olegi õige termin, sellepärast et enamus kohtumisi läks läbi, kukkus läbi sellepärast, et nõukogu ütles, et nad ei suuda jõuda ühispositsioonile, aga no mis me saame siis öelda. mis puudutab nüüd makse eraldi, tagatisi makseassigneeringud. aastal kaks tuhat neliteist on ette nähtud äh, lisa värsket raha kolm miljardit äh, seitsesada miljonit ehk kaks kolmandikku sellest, mida nõudsime alguses. ma tahaksin rõhutada sellele, et äh, me võtsime endale kohustuseks nõuda seda, et komisjon, et me võtsime aluseks selle, mida komisjon ütles, et neil on vaja neli koma seitse miljardit selleks, et olukord ei läheks ainult hullemaks välja maksmata arvete osas teiseks, mis nüüd puudutab ähm, erivahendeid ja nende statuuti, erinevused nõukoguse ja parlamendi vahel olid väga suured, äh, seda erisust ei olnudki võimalik ületada. jah, loomulikult äh, vahepealne lahendus leidi äh, kolmesaja viiekümnenda, kolmesaja viiekümne miljoni osas, aga põhimõtteliselt küsimusi ei lahendatud ja mis nüüd puudutab seda kalendrit väljamaksmata arvete jaoks, selles osas äh, saavutasime tõesti positiivse lahenduse. komisjon peab esitama märtsis kaks tuhat viisteist hinnangu äh, selle kohta, kui palju on välja maksmata ja esitama siis mingisugused alternatiivid. kolm institutsiooni võtavad endale kohustuse rakendada plaani ja on väga oluline see, et nõukogu äh, selle ka siin seisukoha välja ütleks ja ma ütlen seda inglise pärast, ütleb härra Debre, siin äh, lisas on kirjas, et institutsioonid lõpevad, lepivad sellises plaanis kokku õigeaegselt enne, kui kaks tuhat kuusteist aasta eelarve tuleb arutelule. härra Debre jätkab inglise keel äh,, prantsuse keeles. mis nüüd puudutab eelarve pädevate äh, institutsioonide vahelist kokkulepet, see on aktsepteeritav kokkulepe, sellega me oleme nõus, nii nagu eelarvekomisjon ka esmaspäeval otsustas, aga seda kõike öeldes, proua juhataja, ma tuleksin nüüd äh, paari asja juurde, mis on olnud äh, suhteliselt sellised kahvatud otsused, paar miljonit siia, paar miljonit sinna öö, ühes või teises punktis on surutud liikmesriigid nurka ja minu meelest sellised väikesed muudatused siin ja seal ei ole päris kohased. nõukogul on kinnis idee Äh, et äh, liikmesriigid ei ole valmis eelarvet tõstma ja praegu meie, meile pakutud tekst selles küsimus, ma olen härra Levandovskiga selles osas äh, koos raportöör, see tekst on osa lepingust ja ma olen selle poolt liidu omavahendite süsteemi kohta, aga mulle tundub, et Äh, ei ole siiski õige lahendus see, mis praegu on leitud, see, et nüüd me sellest väga vähe räägitakse, aga ülejäänud osas kõigest räägin siis pärast seda, kui mul on veel kaks minutit kõneaega. suur tänu. Te juba kuulutasite välja, et teie kaasraportor on härra Levanovski ja härra Levanovski saabki nüüd järgmisena sõna ja teil on neli minutit. Äh, proua juhataja, proua volinik, äh, kallis Kristaliina kaks tuhat viisteist äh, aasta on meie jaoks praegu kõige olulisem. me oleme käsitlenud Euroopa Liidu eelarvet nii, nagu seda palus Euroopa Parlament. ma äh, ei ole võtnud äh, sõna seni lepitusmenetluse kohta igal aastal on lepitusmenetlused väga-väga raske küsimus olnud, sellel aastal äh, muidugi äh, äh, tuli tüliõun sellest kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kakskümmend perioodist, me peame ka äh, mõtlema sellele, kuidas äh, omavahendite osas saavutada mingisugust selgust, aga see on alati olnud läbirääkimiste osas kõige raskem koht. igal aastal on meil üks ja seesama probleem, ega komisjon ei ole välja mõelnud sellist eelarvesüsteemi, tegemist on olnud äh, evolutsiooniga Äh, ja on, selle aluseks on tegelikult olnud kakskümmend kaheksa liikmesriiki ja sellepärast ongi meil nii palju meeleäärmi kogu selle menetlusega seoses. Äh, üsna tihti on nii, et äh, terve eelarvemenetlus käiakse läbi ja lõpuks nõukogu ütleb ikkagi ei. ja sama on see omavahendite süsteemi alaste arutelude puhul kalkulatsioonimeetod äh, nii käibemaksu äh, osas äh, kui ka liikmesriikide sissemaksete osas on mõnedele rohkem meeldinud kui teistele, Ühendkuningriigis ähm, ei võetud seda väga hästi vastu, teistes liikmesriikides aga küll ähm, väga oluline on see, et ähm, nõukogu ei ole olnud ühispositsioonil, nad nõuavad samas, et võetakse parlamendis siis see par eelarve kiiresti vastu, see on paradoksaalne olukord, ise ei suuda positsioonidele jõuda ja meie peame siis ülepeakaela otsustama. nüüd öö, omavahendite teksti öö, parandusettepanekuid, see on olnud osa nendest läbirääkimisest, läbirääkimistest ja me arvestasime ka muudatusettepanekutega, mis puudutavad seda süsteemi ja neid liikmes, eh, muudatusettepanekuid on kokku kolm, selleks et tagada läbipaistvus ja selgus eh, selle sõnastuse osas ja seega selle süsteemi osas. esimene muudatusettepanek eh, puudutab välja maksmata kulukohustusi ja teine siis täpsemalt eelarvemenetlust. eelarvemenetlus on selline, nagu ta on, kuid me pööraksime teie tähelepanu sellele, et statistilised vead on välja toonud liikmesriigid ise Nad kasutavad erinevaid süsteeme komisjonidega suheldes äh, selleks, et vältida tähtaegadest kinnipidamist. esimene detsember oli tähtaeg. aga samas äh, enamus äh, liikmesriike ei näidanud üle paindlikkust ja need, kes seda paindlikkust üles ei näidanud, on need alati esimesed, kes nõuavad eelarve kokkuhoidmist, eelarves kokkuhoidu see muudab olukorra järjest keerulisemaks ja sellepärast on Euroopa Parlamendi seisukoht et omavahendite kõrge grupp peaks kõik need aspektid arvesse võtma. suur tänu! Thank you, Mr ma tänan nelja raportööri ja nüüd ma annan sõna eh, komis- komi- ko- nõukogu esindajale Della Vedovale kümme minutit palun suur tänu lugupeetud eh, parlamendiliige liikmed daamid ja härrad mul on tõepoolest väga hea meel et ma saan esineda tänasel täiskogul, mis put- ja rääkida sellest kokkuleppest, mida eh, nõukogu ja eh, parlament saavutas kaheksandal detsembril eh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve osas kaheteistkümnendal detsembril see avaldati ja tõepoolest nüüd me loodame, et parlament kiidab kõiks, kõik selle heaks. tegemist on väga keerulise eh, eh, menetlusega, sellepärast et eh, väga erinevaid aspekte tuli arvesse võtta. meil ei ole kunagi olnud nii palju eh, muudatusettepanekuid eh, nagu sel aastal ja väga palju on ka maksmata arveid Euroopa Liidus üleüldse, mis eh, viis meid selleni, et me koos komisjoniga otsustasime, et me võtame rakend-, kasutusse niisuguse lähenemise, mis tulevatel aastatel eh, kõikidel tasemetel vähendab Euroopa Liidu võlgnevust, et eh, maksmata arved oleksid jätkusuutlikul tasemel. see Eh, kuidas me kavatseme eh, maksmata arveid ära maksta, mm, paistab olevat nüüd eh, tehtud mõistlikul moel ja parlament, parlament on nõus sellega, et kolm koma neli miljardit eurot tuleb kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvest selle jaoks. see vähemalt Eh, ei suurenda möödunud eh, perioodidel tekkinud maksmata arvete suurenemist. Eh, me oleme võtnud kasutusele ka ettenägemata kulude reserv. seda me võtame kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvest ja siis nelisada viisteist miljonit eurot eh, tuleb ehm, eh, liikmesriikide instrumentide jaoks ettenägemata kulude reservist see on ette nähtud institutsioonidelt ja seda me peame siis ka laeks maksete puhul ja meie arvame, et praegusel hetkel me oleme jõudnud eh, mõistlikule tasemele ning eh, nii liikmesriigid kui ka eh, parlament toetavad liikmesriikide panust eelarvesse. mis puudutab kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvet, siis kulukohustused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 Eh, summasid, üks koma viis protsenti näiteks eh, tuleb juurde eh, parandatud, tähendab üks koma viis protsenti rohkem, kui on kahe tuhande neljateistkümnenda aasta parandatud eelarves, on meil arvestatud viieteistkümnenda aasta eelarvesse. nüüd, mis puudutab mitmeaastast finantsplaani, siis meil tõepoolest on ette nähtud ka rahad ettenägemata kulude jaoks ning me arvame, et see annab meile piisavalt vahendeid uute programmide elluviimiseks. nii et kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend mitmeaastane finantsraamistik peaks meil seda kõike võimaldama, näiteks töökohtade loomiseks on meil olemas ressurssi nii eh, SME-de jaoks kui ka eh, innovatsiooni jaoks eh, teadustööks suurenemine on nelikümmend kolm protsenti võrreldes kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvega. on tehtud kohandusi. Euroopa Parlament mm, on mm, rääkinud ka, et vaja on suurendada makseassigneeringuid. raha tuleb äh, eraldada ka suurenenud äh, rändevoogude ja välispoliitika jaoks, ka selle jaoks mm, oleme me näinud ette reservi ning ma tõepoolest loodan, et meil õnnestub kompenseerida ka Euroopa Liidu talunikele Vene embargo tõttu tekkinud kahjud. et kergendada mm, nende olukorda, et me peaksime kasutama äh, põllumajandusreservi, sellepärast et see põllumajandusreserv jääb siis alles ettenägemata kulude jaoks. mulle tundub, et siis ühtekokku äh, väga äh, väga kitsa ajagraafiku raames õnnestus meil kujundada välja järgmise aasta Euroopa Liidu eelarve me eh, kohtusime seitsmeteistkümnendal novembril, kus komisjon tegi oma ettepanekud ja me kohtusime ka kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal novembril ja me jõudsime kokkuleppele kaheksandal detsembril, mis on eh, piisav ajavaru selleks, et eh, eelarve enne selle aasta lõppu vastu võtta. nii et me alustame kindlal alusel järgmise aasta alguses ja eh, see kokkulepe on väga positiivne, mis näitab, et meie institutsioonid eh, suudavad kokku tulla ja kodanike huvides otsuseid langetada ma olen eh, tänulik selle saavutatud tulemuse eest, ma tahan tänada kõiki, kes õla alla panid. eriti tahaksin ma tänada kõiki raportööre kes on demonstreerinud väga konstruktiivset lähenemist. nii et ja proua Georgieva ja ka teie meeskond oli mm, väga eh, erapooletu kogu selle protsessi käigus, et me jõudsime rahv- äh,, rahuldavale tulemusele ja ma tõepoolest arvan, et ähm, see eelarve vastab nendele väljakutsetele, mis meil on, et me kõigepealt vähendame eh, maksmata arvete osakaalu ja et me saame investeerida eh, Eh, majanduse edendamisse ja töökohtade loomisele. aitäh! suur tänu, nüüd eh, volinik Georgieva kümme minutit, aga loomulikult lühidus tuleb kasuks. suur tänu, proua president, selle võimaluse eest Äh, esineda parlamendi ees veel enne homset hääletust, kus te hakkate äh, paranduseelarveid kaks tuhat neliteist ja eelarvet kaks tuhat viisteist hääletama ning samuti äh, määrust üksteist viiskümmend muutma oma hääletusega. jah, ma pean ütlema, need läbirääkimised olid eriti rasked. see on esimene aasta, kui meil on uus mitmeaastane finantsraamistik ja praktikasse tuleb viia see, mis esimest korda on MFF-i jaoks välja töötatud. ja ka on ju praegu aeg, kus me peame otsima viise, kuidas stabiliseerida maksmata arvete hulka ja paljud meie liikmesriigid on väga keerulises fiskaalolukorras. aga me kõik tegime kõva tööd selleks, et kokku leppida ja ma tahan tänada mõlemat eelarvepädevat asutust selle eest, et tulemuseks on tugev eelarve, mis tagab järjepidevuse ja prognoositavuse, aga kõige tähtsam on see, et eelarve saadab signaali meie kodanikule, vaatamata erimeelsustele ja raskustele, me suudame leida lahenduse, mis on nende teenistuses ja vastab nende vajadustele. jah, ma tänan väga härra Artil juhtrolli eest nendel läbirääkimistel, ma tänan äh, raportööra äh, proua kardial, kardia Zaballi, proua Holmajörit ja härra Depreed ja loomulikult endist kolleegi endist volinik Levandovskit, kes praegu istub siin teie hulgas. tänan kõige eest, mis te olete teinud oma varasemas ametis selleks, et me tõesti nüüd jälle suutsime kokku leppida ja loomulikult ma tänan eesistujamaad Itaaliat. jah, mm, minister eh, tuli meie juurde väga kriitilisel hetkel, aga kõik andsid oma panuse sellesse protsessi ja loodetavasti äh, Äh, lahendus, mis homme läheb hääletusele, on ka positiivse tulemusega. meie komisjonis leiame, et see, mis meil oli kirjas esialgses ettepanekus, oli ka hea ja tugev alus, aga me saame rahule jääda sellega, mis praegu kompromissis on, sest paljud ütlesid, et meie jaoks on kõige tähtsam praegu, et programmid äh, oleksid rahaliste vahenditega kindlustatud kõigepealt paar sõna kaks tuhat neliteist paranduseelarvete kohta. jah Mm, eh, eelarve seisukohast on tegemist väga keerulise aastaga, kaks tuhat neliteist, et praegu on samal ajal eelmise programmi perioodi maksed meile laekumas, tuleb ära maksta arved eelmisest perioodist ja samas eh, on juba käivitanud uus mitmeaastane finantsraamistik ja on eh, täiendavad vajadused aastaks kaks tuhat neliteist selgunud ja eriti paranduseelarve number kolm, mis räägib erakorraliste asjaolude varu ärakasutamist ja e, sellest, et tuleb trahvidest laekunud summad just e, ära kasutada arvete tasumiseks ja see, mille me kokku leppisime kolmanda paranduseelarve kohta, sillutas tee ka aasta kaks tuhat viisteist üldeelarve kohta. ja kak-, mõned äh, väikesed märkused. Äh, jah, äh, mõned ümberpaigutused on toimunud kahe tuhande viieteistkümnenda aastaga seoses. ja tänu sellele on võimalik maksta ära tasumata arved nelja koma kahe miljardi euro ulas ja üks A on, see saab suurema osa, kaks koma viis eh, miljardit üks B-le ja eh, suur osa ka selleks, et rahvusvahelisi programme eh, rahastada, aitamaks inimesi kõikjal maailmas kaks tuhat viisteist eelarve, siin ma tahaksin juhtida tähelepanu, mis meie arvates on eriline oluline, eriti oluline meie kokkuleppes. kõigepealt tähelepanu keskmes on investeeringud ja meie tegevuspoliitilised prioriteedid. tuginetakse sellele, mis tuleb ära teha, et Euroopa konkurentsivõimet suurendada ja öö, kindlasti see kolmsada viisteist miljardit investeeringute plaan tuleb katta, mis meil on välja pakutud. teiseks, eh, kaks tuhat neliteist aasta eelarvega võrreldes on pisuke suurenemine summades, aga meil on vaja kaks eh, probleemi lahendada. Eh, kaks koma kuus miljardit kasvavad kohustused ja üks koma kaheksa protsenti maksed, see on kaks koma kaks miljardit rahalises väljenduses, see tähendab, et kolm koma üheksa miljardit rohkem me saame kulutada üks A-s rubriigis ja kaheksakümmend üks eh, miljardit rohkem seal, kus surve on Euroopa Liidule kõige tugevam ja mis tähendab seda ka, et põllumeeste eh, vajadused on kaetud, need, kes kannatasid Venemaa sanktsioonide all ja ka piimahinna languse tõttu ja me ei pidanud äh, kriisireservi kallale minema. ja veel üks asi, mis on väga tähtis teada. meil on ka hea suhe kulude kohustuste ja maksekohustuste vahel aastal kaks tuhat viisteist tänu sellele see on nüüd üheksakümmend seitse protsenti see suhe võrreldes kaheksakümne üheksa protsendiga, mis on olnud varasematel aastatel, aastal kaks tuhat üheksa lausa kaheksakümmend kolm protsenti oli see erinevus maksete ja kohustuste vahel, mis tähendab, et meil on lihtsam nüüd lahendada ka täitmata kulukohustuste ralli öö, probleem Äh, me oleme väga rahul äh, selle parlamendi nõudega, millega ka nõukogu äh, nõusse jäi, et meil on, tuleb maksete plaan, sest see tagab meile jätkusuutlikkuse ja ma võin juba praegu öelda, et eesistumaa Läti järgmine eesistuja võtab seda teemat väga tõsiselt, ma kohtusin Läti finantsministriga ja ka välisministriga, kes on juhtminister eesistumisel järgmisel kuuel kuul ja maksete plaan on meie silmis võimalus lõpetada see, mida me kogesime käesoleval aastal, nimelt tohutu hulk maksmata arveid. meie arutelud lähikuudel puudutavad ka eriinstrumente ja nendel läbirääkimistel jah, meil on praegu jäetud see küsimus lahenduseta, viiskümmend miljonit eriinstrumente peale veel lae aastaks kaks tuhat viisteist. aga me saame aru, et see ei ole veel lõplik eh, arv ja me arutame seda edasi. nagu te teate, meil tuleb tegeleda ka väga-väga suurte RKT korrektiividega praegu. üheksa koma viis miljardit on korrektiivid ja mõnedele liikmesriikidele on see korrektiiv tulnud üllatusena ja äh, meil on väga vähe teinud ettepanekuid siin korrektiivi tegemiseks ja kaheksa äh, liikmesriiki on valinud võimaluse edasi lükata oma korrektiivmaksed ja ma loodan ka, et parlament nende taotluse positiivselt lahendab. ja kolm märkust, jah, meil on eelarve olemas ja see on vaja võimalikult hästi ära kasutada. see on komisjoni jaoks prioriteetne, tuleb koondada tähelepanu kulutuste kvaliteedile. teiseks, läbirääkimiste ajal toimus meil kohtumine ka omavahendite kõrgetasemelise töörühma liikmetega ja mina olen üks kolmest volinikust, kes on lisatud sellesse töörühma, väga äh, kriitiliselt käib seal töö ja nad soovivad tulemusteni jõuda. ja lõpetuseks meie komisjonis ja te kuulsite ka seda seoses uue programmiga, tööprogrammiga, oleme väga kindlameelsed, et me järgime prioriteete ja rahastame neid eelarvest et kodanikud tõesti näevad, et me saame tulemused seal, kus, mis on kõige tähtsam meie kodanike jaoks. ma tänan ja järgmine kaheks minutiks selle Holbrit regionaalkomisjoni esimees. suur tänu proua juhataja, austatud proua volinik, me räägime täna eelarvest eh, enne, kui me paneme selle hääletusele. ja me loodame, eh, et eh, see hääletus läheb hästi, kuivõrd kompromiss on saavutatud. aga ma tahaksin, et me mõtleksime ka sellele, et Äh, rahulolu selle eelarve osas saab tunda ainult osaliselt. loomulikult on parem, kui on eelarve kokkulepe, kui minnakse kaheteistkümne eelarvesüsteemi peale üle, aastaeelarve on mõistlikum loomulikult, aga sellegipoolest tuleb mõelda sellele, et läbirääkimised olid erakordselt rasked. proua volinik sellele ka ise juba viitas ja mõned elemendid äh, on juba kujunemas sümptomaatilisteks nende läbirääkimiste ajal tuli välja ka üsna mitu uut äh, asja. me ei keskendunudki nii palju eelarvele kaks tuhat viisteist, kui äh, sellele, et üritasime kuidagi lappida neid auke, mis on kaheteis, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarves. viimase hetkeni käis vestlus selle kohta, kuidas vältida aastal kaks tuhat neliteist äh, selle eelarvega täielikku katastroofi ja muidugi äh, selle ohvriks tuli äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta osas äh, ära jäänud arutelud, tõsiseltvõetavad arutelud. ja niimoodi me tegelesime eelmiste aastate probleemidega. kaks tuhat viisteist aasta eelarve osas räägiti väga detailselt asjad läbi, see läbirääkimi-, see, need läbirääkimised käivitusid juba märksa ennem, märksa varem Äh, ja regionaalpoliitika jaoks on kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat viisteist aastad aga väga olulised. proua volinik ütles äh, sellele, et äh, N pluss kaks reegel kehtib ja, ja see ja kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat viisteist on selle N pluss kahe süsteemi viimased pluss kaks aastat ja kõik asjad tuleb äh, nendel aastatel korda saada ja see tähendab seda, et meil on vaja lisavahendeid, kõik me oleme sellest aru saanud. Nende läbirääkimiste osas äh, on niisiis rahulolu suhteliselt äh, poolik ja te, kergib küsimus, et kas see kokkulepe on järjepidev. suur tänu, fraktsioonide esindajad nüüd ja kõigepealt härra Fernandes, teil on kaks minutit, palun suur tänu, proua juhataja, volinik, nõukogu esindajad, lugupeetud kolleegid, kõigepealt ma eh, õnnitlen kõiki, kes selles protsessis osalesid, sest mulle tundub, et parlamendi järjepidev töö ja nõudmised kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve osas ja kahe tuhande viie, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta osas tagasid meile edu. kõige eh, suuremaks võiduks on ähm, maksete plaan, sest tegelikult me praegu võitleme äh, võlgadega, nimetagem siis asju oma nimedega. meie äh, kokkulepe võimaldab meil stabiliseerida äh, Euroopa eelarvet ja neli miljardit tuleb lisaraha, mis võimaldab meil maksta ära vanad võlad. E, nad tulid e, sinna meie eelarvesse trahvidest ja ilma e, liikmesriikide abideta ei oleks meil seda saanud, sest muidu oleks see trahvide raha läinud liikmesriikide eelarvetesse ja see oleks olnud täiesti vastuvõetamatu nüüd kahe tuhande viieteistkümnenda aasta osas õnnestus meil ehm, vähendada nõukogu poolt eh, ette pandud kärpeid. Euroopa Liidu välissolidaarsus oli ka üks eh, teema, kus eh, raha voog suurenes just nimelt humanitaarabi osas ja on olemas konkreetne plaan, kuidas me oma võlad ära maksame. Euroopa eh, Liit peab ise näitama üles samasugust eh, käitumismalli nagu see, mida ta nõuab eh, oma liikmesriikidelt. aitäh! suur tänu, järgmine kõneleja, kaks minutit, härra Kaier. ma tänan asepresident Georgieva. mina jah, ühinen nende õnnitlustega, mis kõlasid sotsiaaldemokraatide ridadest juba. jah, kui kolmenädalasel lepitusfaasis kolme nädala jooksul, need kahekümne ühest päeva jooksul nõukogu ei suuda ise ühispositsioonile jõuda, ja siis äh, selge on see, et see positsioon ei ole äh, läbirääkimiste objektiks ja ma pean ütlema, et Itaalia nägi kõvasti vaeva, et üldse läbirääkimised asjalikud hoida ja peab ütlema, et me, mida me tegime läbi, oli ka psühhoteraapia niipea, sest esimene etapp oli ehituse etapp, nagu ikka, see on meil nüüd selja taga. Äh, kui käsitlesi arve öeldi, et need on valed, see on nüüd selja taga. Äh, see vastuseis on samuti selja taga, aga nüüd on nõukogu öelnud jah, me oleme valmis uut värsket raha eelarvesse suunama, sest tõesti ei saa eitada seda, et meil on mak-, arvete maksmisega kriis, aga nüüd me oleme jõudnud faasi, kus peab terve halvenemine saabuma ja viitsepresident, mul on nii hea meel kuulda, et te kavatsete pidada dialoogi järgmise eesistujaga Lätiga, sest Läti on see, kes peab selle kõik nüüd ellu rakendama, selle eh, maksete plaani nüüd ka eluga täitma. ja meie ei kujutagi seda teistmoodi ette siin parlamendis, kui et eh, reeglepäraselt, proua asepresident, te räägite meile siin sellest, kas prognoosid on õiged Eh, kas eh, arveid makstakse, kas rahast piisab selleks, et eh, maksete kriis likvideerida, väga optimistlik ma siin küll ei oleks ja tulevikus mm, me peame nõukogule ikka meelde tuletama, et igasugused lubadustele peavad ka teod järgnema, nii et et me oleme väga-väga kannatlikud olnud nõukoguga, aga ega me rahule nõukogu ei jäta. Um, for... ma tänan, kaks ja pool minutit ja Kölmer, palun. ma tänan. ma tervitan volinikku ja nõukogu esindajat ja loomulikult ma tänan kõiki, kes te osalesite eh, nende dokumentide väljatöötamisel Eh, sest eh, meie fraktsioon, samas ma pean ütlema, et see ei ole sugugi rahul sellega. jah, meil on terve rida meetmeid kavandamisel, eh, mis vajavad täiendavaid vahendeid eelarvele kaks tuhat neliteist, see puudutab igasugust katastroofe, tehnilisi korrektiive ja me peame neid samme toetama. teiseks, maksmata arved seegi on tähtis, see on lausa eluliselt tähtis, et nad makstud saaksid. aga need kompromissid, mis on välja töötatud, ei ole sugugi mitte piisavad. on ette nähtud ainult öö, mõned miljardid täiendavalt, aga makseid võlga on tunduvalt-tunduvalt rohkem ja need maksmata arved on ju võlad ja need tuleb ära tasuda ja meie ECR fraktsioon äh, äh, ei ole siin rahul, kui me vaatame äh, järg-, mis aasta eelarvet, siis on tähtis silmas pidada, et aasta alguses on meil kakskümmend miljardit võlga alles ja äh, äh, meil on vaja rahalisi vahendeid nende katteks aga samas me oleme ette näinud, et sada nelikümmend viis lubadusi, mis me oleme andnud, kuidas ikkagi meil õnnestub need täita ja ma ei söandaks öelda, et need täidetakse, kui e, me uusi arvestusi ei tee. ja kui ma veel silmas pean seda, et me oleme nii palju lubadusi andnud, mida me täita ei suuda, kak-, kahesaja miljardi euro eest, siis on olukord veelgi suurem. kogu see eelarvemenetlus on liiga keeruline, me räägime reservidest, üldreservidest, erireservideks, eriinstrumentidest, erirahastamisest, kas lisaks veel eelarvele või mitte, see kõik ei ole läbipaistev ja see meenutab mulle George Orwelli öeldut, kes ütles tollal, et Äh, poliitikud räägivad lõpuks nii, et kodanikud nendest aru ei saa. ja kui ma vaatan komisjoni esialgset ettepanekut, mis oli maksed sada nelikümmend kaks miljardit ja nõukogu ütles sada nelikümmend miljardit ja meie parlamendis tahtsime sada nelikümmend kuus miljardit äh, maksekohustusteks, siis ma pean ütlema, et kuidas seda kõike küll kokku sobitada. suur tänu, ähm, ma vabandan, et sekkun siin, aga ma tahan, et see arutelu lõpeks õigel ajal. järgmisena saab sõna eelarvekomisjoni esimees, kaks ja pool minutit on teil härra Artüi kõneaega suur tänu, proua juhataja, lubage kõigepealt tänada meie raportööri, proua kardial äh, Zaballi, proua Hoolmeierit, äh, proua Detrei, ma tahaksin tänada proua Georgievat äh, ja Äh, eriti siis Itaalia eesistuja saadikud härra Saninot. ma tahaksin äh, kõigepealt väljendada ühte meelehärmi ja ühte lootust. kõigepealt see, kuidas need läbirääkimised käisid, kolm nädalat lepitus äh, komisjoni kohtumisi mitte ühtegi korda ei olnud kohal kedagi muud peale saadikuid, on täiesti võimatu sellises olukorras mingisuguseid otsuseid langetada, mitte ühtegi ministrit ei olnud kohal tuli ära oodata eh, siis viimane lepitus eh, läbirääkimiste päev, kahekümne esimene päev, eh, kus komis-, nõukogu tuli välja siis oma ettepanekuga, mis oli kahjuks välja kannatamatu. väljamaksmata arvete summa on kuskil kolmkümmend miljonit ja oh, usaldusväärsus on kaalul. ma tahaksin hukka mõista nõukogu paradoksaalse tegutsemise kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Eh, sai Euroopa Liidu, Euroopa Liit viis miljardit trahviraha lisa eh, parlament eh, tahtis seda kasutada väljamaksmata arvete leevendamiseks, see on ju ometigi täiesti arusaadav samm oleks olnud, nõukogu oli selle vastu, mind täiesti jahmatas siseriiklike valitsuste seisukoht, kes ei kanna oma vastutust, kuigi nad on võtnud kulukohustused endale varem Äh, ministreid ei olnud äh, kohal ja näitavad samas koha peal kodus, et äh, justkui kõik läheb väga hästi ja räägitakse sellest, et need kuhjuvad arved on lihtsalt mingisuguse mehaanika põhjus olnud me tahtsime lihtsalt stabiliseerida seda võlakoormat, muud me ei tahtnud. kaks tuhat neliteist on saadud nüüd neli miljardit juurde, on palutud neli koma seitset miljardit, saime kolm koma viis miljardit, kaks tuhat viisteist tahtsime kolm miljardit, saime ühe miljardi ehk teisisõnu neli miljardit kaheksasada miljonit seitsme miljardi asemel, seega on täiesti selge, kallid kolleegid, et need arvud, mille osas me käed lõime, ei lahenda probleemi aga mis mulle lootust annab, on see, et äh, on otsustatud, äh, kokku lepitud selles, et pannakse paika maksegraafik nende maksmata võlgade osas ja on väga oluline see, et kolmkümmend üks detsember kaks tuhat neliteist summad saaksid paika ja äh, et me jõuaksime selle võlakoorma puhul mõistliku tasa, tasemeni kuidagi. ka me peame seda kulukohustuste ja makseassigneeringute lõhet üritama kuidagi ületada. nüüd äh, mitmeaastane finantsraamistik äh, peaks meid mobiliseerima, äh, me peaksime ennast kokku võtma kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses, selleks et järg, järgmise perioodi lõpus ei oleks samasugune probleem. suur tänu, poolteist minutit saab nüüd sõna kolleeg Niriada. suur tänu, proua juhataja kõigepealt ma tahaksin tänu avaldada kolleegidele ja raportöörile ja ka proua juhatajale tehtud töö eest on täiesti selge, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve näitab seda, et on rikaste ja vaeste Euroopa vahel väga suur vahe. on täiesti selge, et äh, kärpepoliitika, mis on olnud nii laastav, on jätkuvalt paigas ja inimesed kannatavad ka tulevikus selle kasinuspoliitika all. Iiri äh, kalandussektor on nende kolossaalsete kärbete pärast katastroofilises olukorras ja olukord läheb ilmselt ainult hullemaks, nimelt üheksasada kaheksa miljonit eurot on ära võetud nüüd rubriigist kaks ja see ei aita kedagi. meil on ju ometigi kohustus aidata inimesi, kes on hädas meie ühiskondades, meie peame aitama neid inimesi, kes ennast ise ei oska, ei saa aidata. on äh, röögatu, et humanitaarabi summad on täna väiksemad, kui olid eelmisel aastal, sellepärast et kärbitud on kõiki sambaid ähm, äh, ma olen jahmunud, et ÜRO-le toetus on samuti miljonite võrra vähenenud. me peame tagama siiski selle, et humanitaarabi ja hädaabi äh, kasvaks selleks, et me saaksime reageerida katastroofidele, äh, kus kannatavad, äh, mil-, sellele katastroofile, mis puudutab täpsemalt siis ka pagulasprobleemi praegu. nüüd Junckeri kava jaanuaris võetakse vastu paranduseelarve ja see on selge see, et see mõjutab otseselt kahe tuhande viieteistkümnenda aasta üldeelarvet, see, et rubriikides üks A ja üks B on ära võetud äh, makseassigneeringuid, mõjutab kogu eelarvet, see on väga murettekitav ja sellega tuleb koheselt tegeleda. suur tänu, kolleeg Nirjada, järgmisena siiski moment, on tõstetud sinine kaart, proua Moie, proua Nirjada, kas te olete valmis vastama sellele küsimusele, kolmkümmend sekundit, palun, proua Moie Äh, suur tänu, proua juhataja. Te rääkisite sellest, et pagulaste olukorra leevendamiseks tuleks eelarvet tõsta ja et vastukeskuseid tuleks renoveerida. Te olete olnud tunnistajaks sellele, mis toimub Itaalias, need pettused äh, ja mis seal pidevalt on äh, probleemiks, äh, nende hädas olevate inimeste suudest on otseselt äh, toit varastatud. inimesed teevad, teenivad raha sel-, selle pealt. kolleeg Niiri Jada, palun kolmkümmend sekundit vastuseks. suur tänu, proua juhataja ma ei ole äh, kõikidesse asjadesse sekkunud, äh, süvenenud detailselt, kuid loomulikult selgus peab olema paigas. Äh, nii et ähm, inimesed peavad teadma, kust raha tuleb ja kuhu see raha läheb, see on selge. loodetavasti tõlge sujus, ütleb kõneleja Eesti kabiini meelest küll Te saite sõna ja proua Nirjada on vastanud, järgmisena saab kolmeks minutiks sõna härra Tarand. president. suur tänu, proua juhataja meie fraktsioon tunnustab väga olulist tööd, mida on teinud eelarvekomisjoni juht ning samuti ka komisjoni liikmed eelarve läbirääkimistel ning samuti me tunnustame seda kokkulepet, ei ole tegemist mitte kõige halvema kokkuleppega, eriti kui me mõtleme eelmiste aastate teiste eelarvete ja läbirääkimiste peale. aga ma usun, et see kokkuvõte ei lase tegelikult äh, maksete väga rasket olukorda kuidagi stabiliseerida. nagu härra Debre juba ütles äh, siin parlamendi ees, et meil oli kolm strateegilist äh, eesmärki. esiteks stabiliseerida maksete olukorda me kukkusime läbi, sellepärast et äh, maksmata arved aina kuhjusid, teiseks äh, meil oli vaja äh, eristatud lähenemist erinevate instrumentide osas ja me kukkusime läbi, sellepärast et otsust ei ole selle kohta. ning kolmandaks, meil oleks, oli vaja maksmata arveid vähenda, vähendada, sellepärast, ja kukkusime ka sellega läbi, sellepärast et tundub, et siin õiguslikult siduvusega on probleemid Äh, proua Rubial ütles, et äh, ta ei ole äh, rõõmus nende arvude üle, aga sellegipoolest hääletagem ikkagi eelarve üle. mina nii ei leia. ja minu küsimus on, et miks me peaksime sellist kokkulepet hääletamisel toetama? ja miks me peaksime kartma esialgsete kaheteistkümnendike võimalust? me peaksime just neid kaheteistkümnendikke praegu toetama, sellepärast et ainult selline meetod lubaks praegu nõukogu ehk liikmesriikide valitsusi nõukogus aru saama, kui sügav see probleem on ning ehk võib-olla veidigi teha midagi selleks, et seda lahendada. ja mul on nii palju siin öelda, ma kõike seda ei hakkagi rääkima, eelarveinimesed teavad isegi, millised minu mureküsimused on, aga eh, proua juhataja, ma tahaksin olla veidikene eh, emotsionaalne oma kolmanda minuti lõpul ja ütlen, et kui me homme eelarve tagasi lükkame ja võtke aega, äh, mõtleme selle peale, kui me selle tagasi lükkame, siis me saame ühe esialgse kaheteistkümnendiku, aga me saame äh, uue olukorra, kuidas äh, Euroopa eelarvet kokku pannakse. ning Lissaboni lepingu järgselt ka Euroopa Parlamenti roll saab arusaadavamaks. kui me aga selle poolt hääletame, siis me võiksime lihtsalt äh, unelaulu laulda äh, lastele sõnadega, et kõik teavad, et kokkulepe on mäda, kõik teavad, et head mehed on lüüa saanud, aitäh! Thank you, uh, Mr. Tarand. suur tänu, härra Tarand, järgnevalt palun pooleteiseks minutiks äh, härra Zanni. suur tänu, proua juhataja. ma arvan, et kokkulepe Äh, ajakavas kinni püsimine äh, oli vajalik selleks, et äh, esialgseid kaheteistkümnendikke vältida. me oleme alati jäänud enda positsioonide juurde kindlaks läbirääkimistel ning küsimus on, kuidas me maksmata kulukohustustega tegeleme. ma arvan, et see kõik tegelikult muudab asja veelgi hullemaks. kaks tuhat neliteist oli meil absoluutne miinimumtasand, aga järgmisel aastal on äh, vaja teha midagi muud, meil on vaja maksed ära tasuda, et poliitilistest äh, lubadustest kinni pidada. Äh, maksmata arved lihtsalt kuhjuvad täna, neli miljardit, millest me täna räägime, tekitab veel rohkem probleeme ja järgmisel aastal ilmselt on olukord veelgi hullem nii et äh, ei ole võimalik niimoodi edasi äh, tammuda, kuna meie usaldusväärsus äh, on kaalul. mõningatel huvirühmadel ei ole manööverdamisruumi, samas on palju ka Euroopa vastaseid. Euroopa Liidus on erinevaid valitsusparteisid, neil on vaja omaenda allikaid äh, oma makse maksta ja nad ei äh, tee raha vabaks Euroopa Liidu eelarvesse suunamise jaoks. Äh, investeeringutest on palju räägitud, suure kella külge pandud, aga samas me ei ole näinud investeeringuid ja hoopis vastupidine lubatule on ellu kutsutud. järgnevalt palun proua Mattel, ei näe ma teda, ütleb proua juhataja ja tundub, et teda ei ole siin saalis. edasi härra Rüübik, poolteist minutit, palun frau präsidentin! aitäh, proua juhataja. ma arvan, et järgmise aasta eelarve paneb meid suurte väljakutsete ette. me tahame ju saavutada seda, et ühest küljest Euroopa Liit ei kuhjaks võlgu äh, kokku liikmesriikide arvel ei ole see lihtsalt võimalik, et liikmesriigid oma võlad Euroopale peale panevad ja ei pea kinni ka stabiilsuse kasvupaktist. ma arvan, et Junckeri kaval on väga suur šanss, et me näiteks võiksime põhjalikumalt rääkida ja tõsisemalt rääkida ka omavahenditest, see mm, puudutab näiteks ka äh, seitsmesaja megahertsise äh, levivahemiku äh, oksjoneid ja seda võiks ühendada ka Euroopa ühendamise rahastuga, siis meil oleks võimalused, millest me saaksime ka Horisont kaks tuhat kakskümmend rahastada. see võiks olla tõesti väga huvitav, kui me äh, saaksime seda raha investeerida digitaalse ühtse turu loomisse ning äh, loodetavasti on järgneval eesistujal ka julgust äh, see digitaalse ühtse turu pakett vastu võtta, siis me tõesti teeksime sammu edasi ning ma arvan, et need uued projektid, millega me oleme tegelenud, näitavad meile selgelt, et äh, see programm Ehm, business Angelite programm, ka see võiks olla stiimuliks, mis võimaldaks meil rohkem saavutada, aitäh! aitäh, härra Rüübich, enne kui ma järgmisele kõnelejale sõna annan, tahaksin ma teavitada teid, et nõukogu pidi lahkuma, ehm, aga nad tulevad tagasi ja see oli eelnevalt kokku lepitud ja nüüd annan sõna härra Mankale üheks minutiks. Súhlasím s pánom predsedom komisie Junckerom, že treba zme- suur tänu, ma olen nõus härra Junckeriga, et me peame töömeetodeid muutma. nõukogule anti sellest samuti teada, eriti mis puudutab menetlusi eelarve äh, läbirääkimistega koos äh, seoses Äh, suur tänu läbirääkimiste juhtimise eest ja läbirääkimiste kulgemise eest, äh, kompromiss on meie ees laual ja Euroopa Liidu eelarve on kõige olulisem solidaarsuse väljendus liikmesriikide vahel. ometigi näitab see ka, et ühtsed äh, säästud on olemas. kui Euroopa Liidu liikmesriikidel on koordi-, paremini koordineeritud eelarvepoliitika, siis on neil ka rahalisi vahendeid rohkem. Me peame rääkima seda nii Euroopa Parlamendis kui ka Äh, ministritega kui ka parlamendiliikmetega rahvusriikides. ainult siis, kui me töös äh, oleme koos ühtsed, äh, saame me vastu seista kahekümne esimese sajandi raskustele, maksudega kõrvalehoidumine, üleilmastumine, julgeolek, kliimaküsimused ja muu. suur tänu, ütleb juhataja, pooleteiseks minutiks palun härra Ashford järgnevalt. proua juhataja, ma tunnustan seda, et meie käesolev eelarve on mitmeaastase finantsraamistiku äh, tingimustega kooskõlas ning ma tunnustan ka seda, et rohkem on rõhutatud kasvu ja töökohtade loomist äh, volinik, te olete näidanud seda, et te tahate vastata kodanike vajadustele ja ma tunnustan teid selle eest. aga ma olin pettunud, et ei olnud rohkem hoogu, et maksta Äh, maksmata arveid, mis äh, hunnikusse on kogunenud. see on minu arust täiesti vastuvõetamatu. on selge, et äh, varem oleme me aeg-ajalt kulutanud rohkem, kui me oleme teeninud, ehk kulud on tulusid ületanud. ja meie koja vastus ei ole praegu rohkem tulusid nõuda, vaid meie esimene instinkt peaks olema kasutada ära neid allikaid, mida meil on olemas ja seda palju tõhusamalt ja äh, nende allikate osas peaksime kindlasti vaatama, et me saame oma raha eest väärt kauba äh, aga et parlament saaks selliseid otsuseid teha, on meil vaja suuremat rolli, meil on vaja äh, eelarve täitmise analüüsi, meil on vaja seirata seda protseduuri ning meil on vaja vaadata ka, kuidas rohkem väärtuslik, vähem väärtuslikust eristada, aitäh! pooleteiseks minutiks annan nüüd sõna härra Torvaldsile, palun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 peale raportööride tahaksin tänada ka meie assistente, nad on töötanud väga kõvasti, samuti tuleb tunnustada Itaaliat eesistujana, kes on üritanud saavutada head tulemust. samas eelkõige tahaksin ma tänada nõukogu. nõukogu on olnud väga järjekindel parlamendi eh, vastu võideldes. nõukogu nimetatakse vene keeles äh, soovijateks. Äh, ja seetõttu on nende üle saavutatud võit eriti magus. aitäh! suur tänu, järgmine kõneleja, poolteist minutit, äh, härra Etšenike. proua juhataja, kolleegid, kelle heaks te töötate? mina ei ole ainuke, kes nii küsib. kodanikud, kes meid siia valisid, küsivad ka seda. siin kojas oleme me toetanud neoliberaalset komisjoni, mis hakkab kaitsma tugevate huvisid. komisjon külvab hirmu Kreeka rahva hulgas. homme me näeme, kas me toetame Euroopa Liidu eelarvet kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks. see on üks väheseid instrumente, mis meil on millega me saaksime tagada sotsiaalset õiglust ning varade õiglast jaotust. läbirääkimised olid farss. eelarve on väike, tilk meres homme me näeme, et parlament võtab vastu eelarve, mis on lühiajaline, äh, ühiskonna ja demokraatia vastane. parlament võiks öelda selgelt välja, et ta sooviks näha Euroopat, kus Kreeka, Hispaania ja teisedki riigid on sõsarrahvad, selle asemel, et diskrediteerida oma institutsioone ning sundida rahvaid elama vaesuses Juncker tundub, valitseb finantsvampiiride nimel, aga kelle nimel valitsete teie? homme on teil võimalus näidata lõppude lõpuks, kelle nimel te siin olete. härra Guljoti eh, soovib esitada sinise kaardi küsimust, kas te olete sellega nõus? jah, härra Guljoti, palun. kolmkümmend sekundit. Eh, aitäh, proua juhataja härra Etšenike. mõningad teie poolt öeldud kommentaarid olid väga huvitavad, sama tuleb öelda teie viimaste, viimasel tundidel esitatud muudatusettepanekute kohta. samas läbirääkimistel ma teid ei näinud, me oleksime soovinud teie vaateid kuulda palju varem. Te räägite siin sellest, et praegune eelarve on vastuolus vabadustega igatahes suur tänu, parem hilja kui mitte kunagi. aga järgmine kord palun esitage oma kommentaarid varem. Teil on kolmkümmend sekundit. mina olin kohal komisjoni koosolekutel, esitasin muudatusettepanekuid nagu kõik teisedki saadikud. kuue fraktsioon käitus eeskujulikult ma tegelikult ei kuulnud mingisugust küsimust äh, teie kõnes, seega mul ei olegi millelegi vastata. suur tänu! üks minut nüüd järgmisena härra Skrletile. suur tänu, proua juhataja, auväärsed kolleegid! looduskatastroofid on sageli kata- äh,, kohutava mõjuga mitmetele regioonidele Euroopa Liidus, kannatavad nii inimesed kui majandus. üleujutustega all kannatavatele piirkondadele on eraldatud miljoneid eurosid. Horvaatias on Slavoonia piirkonnas äh, üleujutused tekitanud kahjusid saja üheksakümne seitsme miljoni euro väärtuses. Euroopa Liit peaks hakkama nüüd kasutama oma fonde ratsionaalsemalt. Neid rahasid saab kasutada palju paremini selleks, et vältida, ära hoida selliseid sündmusi. ning seeläbi saab liikmesriike, piiririike Euroopa Liidus õhutada tõhusamalt tegutsema, me peame võitlema kliimamuutuse vastu ja seeläbi saame aidata ka jätkusuutlikke töökohti luua. see aitab ka äh, kaasa majanduste jätkusuutlikuks muutmisele väiksemates liikmesriikides. ma pöördun nüüd kõikide pädevate asutuste poole, et nad panustaksid nende eesmärkide saavus-, saavutamiseks. suur tänu, järgmisena härra Arnot. meie oleme siin jälle selleks, et rääkida Euroopa Liidu eelarvest kahe tuhande viieteistkümnendal aastal sooviksin teile selgitada, kuidas Ühendkuningriigis seda nähakse. leitakse, et ma-, palutakse, et maksumaksjad panustaksid järjest rohkem, aga samas maksumaksjad piisavalt tagasi selle eest ei saa. nüüd arvutati ümber ka öö, äh, Ühendkuningriigi äh, panus suurendati seda ühe koma seitsme miljardi võrra vastavalt SKT-le. imelik on see, et Kreeka peaks maksma rohkem ja Saksamaa vähem ning hääletajad äh, ja valijad mõistavad seda ka. maikuus läks suurem osa hääli, suur osa hääli Ühendkuningriigis inimestele, kes ei toeta Euroopat. üle Euroopa Liidu on öö, äh, nad võib-olla vähenduses, aga Ühendkuningriigis on sellised inimesed enamuses ning praegune tegevus tegelikult tugevdab selliseid vaateid eelmisel nädalal kaks äh, küsitlust näitasid et, et viiskümmend seitse protsenti inimestest soovivad lahkuda Euroopa Liidust täielikult. seega, see eelarve on elegantne kompromiss, aga see on kompromiss nõukogu, komisjoni ja parlamendi vahel. ma mõistan, et see on kompromiss, millega ei ole eriti rahul äh, Äh, suur osa, võib-olla et enamus äh, siinsetest saadikutest, kuigi lõpuks nad hääletavad selle poolt. aga siin on nüüd üüratu kuristik selle vahel, mis toimub siin ning selle, äh, mis toimub Ühendkuningriigis. minu arvates see ei ole kompromiss, millega Briti inimesed oleksid valmis leppima. lõhe Euroopa ja Ühendkuningriigi vahel ei ole mingisugune ilus meri aga, aga samas on tohutu lõhe selles, eh, kuidas näete, nähakse seda, milline peaks olema Euroopa. suur tänu, järgmisena poolteist minutit, härra Sinadinos. proua juhataja, minu kodumaal Kreekas kaotavad inimesed oma kodusid, jäävad kodutuks ning me ootasime Euroopa solidaarsust abi näol. ning minu meelest näeme me kõik nüüd Euroopa Liidu tõelist palet. eelkõige kaitstakse Euroopa Liidu huvisid ning üksikud liikmesriigid saavad ainult Euroopa Liidu laualt pudemeid. Kreekas on meil täiesti võimatu tööpuuduse tase. inimesed kukuvad vaesusesse ja ei ole raske mõista, miks väga vähe toetatakse Euroopa Liitu. me näeme majanduslikku ja poliitilist rassismi mida demonstreerib veel kord ka see eelarve arutelu, meil on vaja rohkem solidaarsust, aitäh. järgmisena poolteist minutit, härra Muresson. jah, so Uh, aitäh lugupeetud kolleegid lugupeetud äh, volinikud euroopa liidul on kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jaoks eelarve olemas see on kindlasti hea uudis me saame kõik olla nõus sellega et äh, ilma selleta oleks meil eelarveline kriis ja äh, paljud programmid oleksid olnud blokeeritud see oleks halvasti mõjunud VKE-dele teadlastele ja paljudele Erasmuse üliõpilastele pa-, tänu parlamendi tugevale seisukohale õnnestus meil ära hoida enamus nõukogu äh, soovitud ähm, kärbetest ning äh, peatada äh, makset, võlgade kuhjumine, meil õnnestus see peatada, aga meil ei ole õnnestunud seda vähendada, meil on selle aasta lõpuks üle kahekümne miljardi maksmata arveid, üle kahekümne miljoni maksmata arveid ja seetõttu me peame vähendama seda ja ma tahaks äh, tänada asepresident Georgievat äh, väga targa lähenemise eest ja meiega koostöö tegemise eest, aga meil on endiselt probleeme. Äh, üks suurematest puudutab eriinstrumente ning Euroopa Liidu Solidaarsusfondi äh, raportöörina kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarveliste maksete jaoks saan ma kinnitada, et nõukogu endiselt arvab, et maksete assigneeringud selle instrumendi jaoks peavad jääma eelarve raamidesse, see on teine meetod, meetod, mida nõukogu üritab kasutada selleks, et jääda mitmeaastase finantsraamistiku raamidesse. meie aga soovime teistsugust lähenemist, nagu te teate, Euroopa Liit ei tohi omada eelarve puudujääki ning vaja on tagada see, et Euroopa Liit maksaks ära oma arved. aitäh ja nüüd saab sõna üheks minutiks härra Puur. Uh, uh, suur tänu, juhataja, volinik, me räägime siin eelarve aruteludes numbritest suuresti, aga sageli unustame, milleks seda raha kasutatakse, eelkõige pean ma siin silmas äh, Euroopa Liidu investeeringutest kasusaajaid. me kõik teame tõukefondidest ja põllumajandusfondidest kasusaajaid, aga räägiksin paar sõna investeeringutest meie ülikoolidesse, Walesis näiteks hiljuti teatati, et seitsesada viiskümmend miljonit naela eraldatakse Swansea ülikooli äh, ühiselamu ehitamiseks kakskümmend mil-, äh, ning kakskümmend miljonit Abernisthusi ülikoolile. Need investeeringud ei oleks toimunud ilma Euroopa Liiduta, seetõttu saan ma öelda, et mitte kõik Ühendkuningriigi osad ei ole Euroopa Liidu vastased, me näeme ka Euroopa Liidu positiivseid külgi loodetavasti kõik siin kojas mõistavad, kui oluline on investeerida äh, teadustöösse, innovatsiooni, arengusse, eriti meie ülikoolides see on väga oluline meie majanduse tuleviku jaoks. loomulikult on selle jaoks vaja ka Euroopa Liidu eelarvet, mis on piisav, aga ka mis keskendub olulistele õigetele asjadele, mis aitavad ka toetada majandust ja töökohtade loomist, aitäh! aitäh ja pooleteiseks minutiks saab sõna härra Kuzmjuk. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz. Mimo twardego stanowiska Parlamentu wobec Rady i Komisji o łącznym... Aitäh hoolimata nõukogu ja komisjoni seisukohtadest, äh, hoolimata sellest, et meil on vaja olnud äh, kuut äh, paranduseelarvet, kõnelejal palutakse rääkida aeglasemalt. lõpuks ähm, nõukogu nõustus, et kolmandas parandus eelarves võiks kasutada äh, trahvidest pärit vahendeid selleks, et äh, maksta ära tasumata arved, kolm ja pool miljardit miljarda eurona płatność. kokkuvõttes tähendab see seda, et meil on neli miljardit eurot rohkem maksete signeeringute jaoks, aga kahjuks ähm, tasumata arvete äh, summa ulatub peaaegu kolmekümne miljardini, nii et me ei ole seda probleemi lahendanud. Ehm, nii et ma olen mures, kui ma kuulen komisjoni ettepanekuid kasutada meie reservvahendeid ehm, neljasadat kaheksat miljardit seda reservi tuleb kasutada muudeks eesmärkideks kui põllumajanduseks, aga kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on meil endiselt äh, embargo, mille Venemaa on kehtestanud meie toodetele, seda raha tuleks kasutada selleks, et toetada meie põllumehi, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna härra Omar Riim üheks minutiks aitäh, ma tahaksin esmalt tänada raportööre tehtud töö eest, rõhutada äh, esimees Artüi pühendumust ning rõhutada ka seda konsensust, mis meie komisjonis oli selleks, et edasi jõuda äh, selle teemaga, aga tuleb tunnustada ka seda, et tegemist on väga väikeste sammudega, et äh, need äh, tehti alles äh, as-, protsessi lõpus ja see ei lahenda lõpuks äh, maksmata arvete probleemi, sellepärast et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on meil endiselt kakskümmend kuus miljardit eurot puudu. see tähendab, et algus, nüüdsest peale peame läbirääkimistes nõukoguga üritame leida lahendust tulevaste aastate, tulevate aastate jaoks, sellepärast et me teame, et kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal on äh, peamiselt vaja äh, raha maksta, sellepärast et ähm, see on seotud ühtekuuluvusfondiga ja äh, kui me praegu seda lahendust ei leia, siis meil ei ole seda probleemi võimalik lõpuks üldse lahendada ning viimane asi, ma kutsun üles nõukogu leidma lahendusi, kõnelejad katkestatakse, me ei kuule kahjuks enam ning nüüd saab üheks minutiks sõna härra Valli aitäh. Euroopa eh, eelarve kokkulepe tähendab eh, kaotust kõigile, parlament ei saavutanud seda, mida nõuti, paljudest prioriteetidest loobuti mida parlament enne soovis. see tähendab kaotust liikmesriikidele, kes ei ole veel aru saanud, et Euroopa võlad on nende enda võlad ja et need kaks arved, mis tuleb ära maksta, et nende kogusumma on üle kahekümne miljardi ja et kokkuvõttes ollakse võlgu ju oma äh, ettevõtetele, oma ametiasutustele. et ähm, arvatakse, et parlament äh, kõik äh, Mm, kinnitab, aga lõpuks äh, ei õnnestu meil probleeme lahendada. komisjon kutsub liikmesriike üles tegutsema ja teised ja liikmesriigid ütlevad, et kõik peavad ähm, kokku hoidma, aga praeguses olukorras kannatavad selle tekkinud olukorra alla peamiselt kodanikud. aitäh ja nüüd saab sõna härra Kirtus. aitäh proua juhataja, ma arvan, et see kompromiss on positiivne. maksete osas on olukord tasakaalustunud, rahastamine on tagatud ja meil on normaalsem olukord, kui me oleks pidanud kaheteistkümnendike alusel töötama, siis meil oleks olnud palju praktilisi ja poliitilisi probleeme. teine pool aga sellest medalist on, et tegemist ei ei ole eelarvega, mis süvendaks Euroopa lõimumisprotsessi. meil me ei ole lahendanud omavahendite probleemi, me tahame ju edasi liikuda ning euroskeptikud ja Euroopa vastased väidavad, et Euroopa Liidu vahendeid tuleks piirata. ja siis äh, saaks äh, väita ka, et Euroopa Liit ei toimi. mina arvan, et tegemist ei ole raisatud rahaga, Euroopa Liidu vahendid on hea investeering, millest on kasu kõigile Euroopa rahvastele, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna härra Negrescu. în primul rând vreau să le mulțumesc raportorilor pentru efortul de aitäh, esmalt sooviks tänada raportööri äh, nende jõupingutuste eest, Euroopa Liidul on kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve olemas ja see on väga hea, aga see ei tähenda, et lahendatud oleks kõik probleemid. konsensus, milleni me jõudsime, on mittetäielik konsensus, on probleeme maksetega ja eelnevate võlgadega. nõukogu lähenemine läbirääkimistes parlamendiga on olnud problemaatiline, see eelarve ei võimalda meil luua töökohti ega pakkuda välja uusi projekte, mis oleksid innovat-, innovaatilised ja edendaksid teadusuuringuid, endiselt on probleeme omavahenditega, nii et äh, mina olen väga pettunud ning ma arvan, et me peame tegema järeldusi äh, selle aasta kogemusest järgnevate aastate jaoks ning ma arvan, et ükskõik mida ka öeldakse, meie parlamendis äh, hoolimata komisjoni ja nõukogu seisukohast oleme teinud tööd Euroopa kodanike nimel selleks, sellepärast, et Euroopa kodanike huvid langevad kokku Euroopa huvidega ja kui räägitakse eelarvest, on vaja läbipaistvust ja avatust, aitäh! aitäh ja nüüd on sõna härra Barekovil üheks minutiks. aitäh, tere õhtust, lugupeetud volinikud Ähm, ähm, juulis ja augustis ähm, äh, üleujutused hävitasid äh, kõige vaesemat Euroopa Liidu äh, liikmesriiki, viiskümmend inimest suri, väga paljud kaotasid kodud. ja kahjusid on hinnatud kolmekümnele miljonile eurole. ma härra äh, Barroso lubas äh, kahtekümmet miljonit, aga seda me ei ole saanud, ma loodan, et kõige vaesemate, vaesema e, Euroopa Liidu riigi abi, et äh, kuuldakse, sellepärast et muidu ähm, on tuhanded vaesed perekonnad ohvrid, nad oot-, me ootame abi ja raha, sest et muidu see eelarve põhjustab paljude inimeste surma ja sellised juhtumid sagenevad. aitäh ja nüüd saab sõna proua Michal. lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid, me ei peaks siin ähm, rääkima ilusate sõnadega asjadest, mis ei ole ilusad. oktoobris parlament äh, maksete assigneeringuid ehk äh, raha, mida saab reaalselt kahe tuhande äh, viieteistkümnendal aastal kasutada Äh, hinnanud saja neljakümne kuuele miljardile, aga nüüd on äh, ette nähtud sada nelikümmend üks miljardit. vähendatakse ühtekuuluvusfondi, ühtekuuluvuse raha äh, ja ka hariduse ja kultuuri vahendeid nagu Erasmus pluss ja Loominguline Euroopa. me, meie arvates on see vastutustundetu. nõukogu endiselt ütleb meile, et ela või sure ja siis sunnib meid kas äh, olema nõus äh, vastuvõetamatu eelarvega või siis äh, peaksime rahul olema kaheteistkümnendike süsteemiga, meie meelest ei saa see olukord niimoodi jätkuda. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Mah. Dámy a pánové, Evropská unie má rozpočet přibližně 140 miljonit. Austatud kolleegid, Euroopa Liidul on eelarve mis on umbes sada nelikümmend eh, miljardit eurot ning eh, mitmed inimesed arvavad, et eh, see on ju väga vähe, see on ju vähem tegelikult kui üks protsent liikmesriikide SKT-st, aga minu arust on see päris palju raha. sellepärast, et kui me, paar inimest siin otsustab praegu saja neljakümne miljardi euro saatust, nii et kui ma täpsemalt vaatan, mida siin ette on pandud, siis äh, räägime me siin väga paljust raiskamisest, äh, mõned riigid äh, saavad vähem, mõned saavad rohkem ja kui me liikmesriikide maksed Euroopa Liidu vähendaksime, siis kasutaksid kõik seda hästi ära, seda olukorda. sellepärast, et Eh, nii ei oleks eh, riigid mitte võlgades eh, ning nad ei pea võlgu võtma uusi selleks, et kaasfinantseerida Euroopa projekte. suur tänu, pooleteiseks minutiks, härra Marin Jesko, palun järgnevalt. ei ole saalis, ei näe teda, ütleb juhataja ja härra Denano kaheks minutiks seda edasi oui,. aitäh, lugupeetud kolleegid eelarvemenetluse lõpus ja mina nimetaks seda eelarvemenetlust kaootiliseks, parlament oli mõningate liikmesriikide ähm, keeldumise tõttu oma eelarvelisi kohustusi täita äh, sundseisus ja oli valm-, komisjon valmis äh, eelarvet vähendama, ma tahaksin Euroopa Liitu hoiatada, ähm, kui suureks probleemiks äh, on maksmata arved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 maksekohustusi ähm, ei tasakaalustata, siis äh, maksmata arvete äh, hulk järjest suureneb ja mängus on siin äh, just Euroopa Liidu enda usaldusväärsus. see äh, kokkulepe kahe tuhande neljateistkümne, viieteistkümnenda aasta eelarve ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta paranduseelarve osas oli vajalik, me pidime selle tegema ja tegime selle ära, ma tahaksin tänada ja õnnitleda raportööre kes võimaldasid meil sellele tulemusele jõuda, aga vaja on, et tulevikus asjad käiksid teisiti. meie eelkäijad siin saalis võitlesid äh, mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise eest kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal selleks, et suurendada Euroopa Liidu ambitsioonikust selleks mm, Euroopa kodanike ootustele vastamisel. ma arvan, et äh, siis tuleb äh, võidelda ka selle eest, et meil oleks tõelise Euroopa maksusüsteemiga tegemist, selline süsteem, mis äh, tähendab seda, et mõned liikmesriigid saavad oma raha tagasi, ei võimalda meil edasi liikuda, meil on vaja tõelisi omavahendeid, mis väldiksid äh, sellise kriisi kordumist, mida me kogu aeg näeme eelarvega seoses, eriti kui tegemist on maksetega, aitäh! suur tänu, kolleeg Denano, üheks minutiks äh, kolleeg Ossok, palun. suur tänu, austatud juhataja. daamid ja härrad. Euroopa Liidu teemaline eelarve on kestnud juba Euroopa Liidu eelarve läbirääkimised on äh, kestnud pikka aega ja leppisime kokku kompromissis ja oleme nüüd äh, saanud eelarvele katet, ilma et äh, liikmesriikidelt rohkem raha juurde küsida. me tahame kõiki esialgseid kaheteistkümnendikke vältida ja ühest küljest äh, on siin häid asju, näiteks teadus- ja arendustegevusele ning haridusele on rohkem rahasid ette nähtud ning töökohti luuakse juurde ja toetatakse investeeringuid eriti suurendatakse ühtekuuluvust erinevate regioonide vahel, aga mulle teeb muret äh, maksmata kulukohustuste kuhjumine. Äh, palju on lubatud seda, et liikmesriigid selle probleemi lahendaksid. Äh, daamid ja härrad, kuidas on seda võimalik praegu tekitada? praeguse eelarve järgi neli koma kaheksa miljardit äh, on maksmata arveid eelmistest aastatest, aga ma kardan, et need maksmata arved kuhjuvad ja see on probleem, mis jääb endiselt meiega. praegugi on juba selge, et see nii on. Äh, suur tänu, katkestatakse kõnelejad, järgmisena saab äh, sõna kolleeg Moil. austatud juhataja, kolleegid, mul on väga hea meel et me räägime Sardiiniast, solidaarsusest just mm, uue eelarvepaketi valguses. solidaarsust on vaja, solidaarsust on vaja selleks, et toetada neid, kes on kannatanud üleujuste, ujutuste käes. november kaks tuhat kolmteist Sardiinias mm, oligi üleujutused ning Äh, üle viiekümne miljoni euro äh, on äh, kahjud. Need kuusteist miljonit, mis nüüd on ette nähtud, peavad katma taristu ja muud kulud selleks, et näiteks taas üles ehitada veevõrgud ning kodanikud tahavad oma elu jälle ähm, normaalsele alusele saada. ma tänan Äh, komisjoni ja nõukogu, kes on need vahendid ette näinud, aga nüüd on neid vahendeid õiges kohas vaja kasutada. ma loodan, et äh, kohalik administratsioon äh, tegeleb korruptsioonijuhtumitega, eriti just Euroopa Liidu rahade korrumpeerunud kasutusega. oluline on see, et iga euro, mis välja antakse, kasutatakse selleks, milleks ette nähtud, aitäh! suur tänu, proua Moi, järgnevalt üks minut, kolleeg Tšiku, palun! suur tänu, härra juhataja mina arvan, et äh, on väga oluline ja eelnevad kõnelejad on juba öelnud, et see nii on, et äh, me peaksime selle peale mõtlema, et äh, mitmeaastases eelarveraamistikus on ka ette nähtud vahendid solidaarsuse väljendamiseks. Need on vahendid, mis minu piirkonnal on väga olulised, Sardiinia nimelt sellepärast et äh, suur looduskatastroof äh, on tapnud äh, palju inimesi meie piirkonnas ja meil on vaja väga konkreetset tegutsemist. see ei puuduta mitte ainult Sardiiniat, vaid Horvaatiat, Kreekat ja tervet rida riiki, kes selle draama on pidanud läbi tegema olukorras, kus vesi ujutas suured pinnetalad üle ning mitmed inimesed on seetõttu vaesusse langenud Äh, ma arvan, et me peaksime siin kindlasti üles kutsuma äh, Itaalia valitsust, äh, kogu Itaaliat, selles osas, mida komisjoni esindaja juba ütles, et neid vahendeid kasutatakse ka selleks, milleks nad on ette nähtud. meil on vaja konkreetseid samme eelkõige, sellepärast et inimesed ei pea oma abi mitte ootama, nad on juba selle katastroofi läbi teinud ja praegusel hetkel on nad eriti haavatavad ja neile pannakse uusi koormisi, uusi makse õlgadele. eriti just nendele sektoritele on lisamakse tekitatud, kes katastroofist on kõige rohkem kannatanud. meil on vaja siin väga konkreetset äh, tegelemist Itaalia valitsusega. suur tänu, härra Tsiku, härra Vieti, järgnevalt palun. Termine... suur tänu, härra juhataja. Äh, väga pika läbirääkimiste faasi lõpuks tahan ma kõigepealt tänada äh, kolleege, raportööri ning äh, samuti ka teisi eelarvekomisjoni raportööre. Äh, kogu see protsess oli väga-väga keeruline ning seda peavad kindlasti ütlema ka itaallased, sest meie nõukogu eesistuja küll tegi väga head tööd, aga väga äh, hilja äh, hakati ennast liigutama, nii et äh, seda me peame kindlasti ütlema ka kõva häälega välja, olgugi et tulemus lõppkokkuvõttes on väga hea. lõpuks tahaks ma ütelda ka, et pärast selle faasi lõppu on, me peame ütlema ka, et parlamenti ei ole respekteeritud piisavalt selles protsessis, see on ainukene organ, mida valivad Euroopa kodanikud otse ja me peame sellega arvestama sest siin oli igasuguseid viivitusi äh, ning kogu see protsess viis selleni, et äh, eurofoobia, Euroopa vastasus äh, tõstab pead kodanikkonna hulgas. ja me näeme seda tegelikult ka veel äh, maksmata arvete hulgas, äh, riiklike eelarvete osas, äh, kõike kärbitakse ja kõik see viib Euroopa vastasusele me läheme oma koduriikidesse tagasi, räägime seal noorte inimestega, räägime, kui huvitavad äh, projektid on, me räägime ülikoolidega, linnapeadega, ettevõtjatega ja meil peab olema mingisugune garantii oma sõnade taha panna, mitte lihtsalt äh, tühjad sõnad. ja institutsioonid peavad selle eest äh, seisma, et kohustused, kohustusest peetakse kinni ja arved makstakse ära ning seetõttu tekitabki muret maksmata arvete hulk praegu ja ka järgmiseks perioodiks. paranduseelarve küsimustega tuleb tegeleda selleks, et väga äh, suur läbipaistvus oleks tagatud ning kiire tegutsemine, sellepärast et me ei saa kodanikele pettumust valmistada, aitäh! suur tänu, kolleeg Viotti, poolteist minutit, härra Eiler, palun! herr präsident! Ähm, meinen ausdrücklichen dank an die beiden berichterstatter. lugupeetud president äh, sooviksin tänada raportööre see oli tõesti Nad olid tõesti kangelaslikud ja teadusuuringud ja majanduskasv kindlasti tänavad ehm, seda lähenemist. Mm, tore, et ehm, ehm, lahendusele jõuti, aga kui tegemist eh, on teadusuuringutega, siis eh, meil on väga palju probleeme ja tea-, ja direktorid peavad mõtlema, kas nad üldse tohivad äh, alla kirjutada projektidele, et ähm, sellepärast, et ähm, nad ei saa eelarvega hakkama ning probleem on stabiliseerunud, aga mitte lahendusse leidnud ja äh, kui horisont, äh, horisondi programm on see koht, kus võetakse raha ära äh, Äh, sellepärast, et lihtsam on sealt raha võtta, kui nõukoguga vaielda, siis äh, ma hoiatan, et äh, järgmine kord on asi veelgi raskem. kaks tuhat seitse miljardit horisondilt ära võtta ja Junckeri programmi panna, see on kergemeelne. me asendame investeeringud ähm, vajalikud investeeringud Junckeri investeeringutega, nii et me võtame vahendid ära ja poliitilist äh, vastasseisu on sealt vähem hoida, aga kahjuks äh, kaotab äh, Euroopa teadusuuringute jaoks vajaliku aluse. aitäh ja nüüd saab sõna härra Tang. aitäh, härra president, tahaksin siinkohal tänada kolleege üle terve parlamendi väljapaistvate ja ühiste jõupingutuste eest. sellel aastal oli tegemist tõesti väga pikale veninud protsessiga. on ka üsna kahju, et inimesed ütlevad üht, aga teevad teist. ka seda juhtus. ilmselgelt peame me uuesti üle vaatama terve selle eelarvesüsteemi. me peame takistama seda, et liikmesriigid ja nõukogu ütlevad üht, aga teevad teist. väga halb on ka see, et maksed on hilinenud ning liikmesriigid peavad nüüd tõesti hakkama lõpuks tegutsema. aitäh, härra Tang, järgmisena poolteist minutit, härra Stehovski chtěl bych nejdříve poděkovat všem zpravodajům paní komisařce a aitäh, ma tahaksin tänada raportööre ja ka volinikke ja kõiki teisi, kes läbirääkimistel osalesid, sest äh, armsad kolleegid, me ei, peame teadma seda, et ilma äh, hea läbirääkimiste juhtimiseta ja ilma Euroopa Parlamendi korraliku seisukohata ei oleksid need läbirääkimised lõppenud fiaskoga ning mul on hea meel, et meil on nüüd olemas eelarve, ja et me ei pea hakkama kaheteistkümnendikega majandama, sellepärast et see ohustaks äh, kodanike usaldust Euroopa Liidu suhtes ja see ohustaks ka meie kodanike, meie üliõpilaste ja teadlaste projekte, meil on õnnestunud ähm, saavutada hea tulemus majanduskasvu ja töökohtade jaoks, see on äh, eelkõige kompromiss, aga mul on äh, siiski paar äh, märkust. Äh, libe komisjoni raportöörina pean ma ütlema, et üks asi oli mulle eriti suureks pettumuseks. praegu on väga palju pagulasi, kes tulevad konfliktipiirkondadest ning me peame arvestama selle, et nende arv veelgi suureneb, sellepärast Europol, Frontex peavad saama rohkem vahendeid selleks, et neil oleks piisavalt võimalusi selle probleemiga toimetulekuks, kui me võtame nende vahendeid ära või neid vahendeid vähendame, siis nende võimekus on ka piiratud, neid ei õnnestu korralikult äh, varjupaigapoliitikat ajendada. aitäh ja nüüd saab sõna härra Lamassuur. aitäh, härra president, see kompromiss oli vajalik ma õnnitlen äh, kõiki osalejaid, eelkõige parlamendi suurepärast delegatsiooni, ei olnud küsimustki, äh, et äh, me oleks küsimärgi alla seadnud seda energilist lähenemist, millega on välja tulnud Jean-Claude Juncker, aga tundub, et kõik liikmesriigid oleks äh, nagu kokku leppinud selleks, et eelarve osas ühte joont ajada ning ähm, kõik ei soovinud äh, tõsiasjadele silma vaadata, isegi eitasid neid. see aga on väga kahjulik Euroopa poliitikate rahastamisele. kuidas anda piisavalt vahendeid meie poliitikatele. Ehm, just töötate välja, et ehm, Mario Monti tegeleb sellega. Mm, Junckeri plaan on asi, mida meil on vaja, mis saab e, euro, euroala eelarvelisest võimekusest, kes maksab ja kuidas Euroopa Liidu piiride valvamise eest või kui on vaja ähm, tegeleda islamiterroristide tagasitõrjumisega piiridel. tegemist on vaja sellega, et vaja on need küsimused tõstatada ja vaja on meil kõigil ühiselt nendega tegeleda. aitäh ja pooleteiseks minutiks saab sõna kolleeg Sarvamaa. kiitos, arvoisa puhemees. sovun saavutab-. aitäh, president järgmise aasta eelarves kokkuleppimine on loomulikult iseenesest hea uudis. seega suur tänu kõigile, kes meie tänu väärivad. samas nõukogu ju andis teatud kriitilistes punktides järele ja seetõttu hoiti ära katastroof, isegi mõned liikmesriigid mõistsid seda probleemi, eriti hea uudis on see, et rahvapartei peamised vaated olid viljakad. Horisondi programm, teadusala, algatused ning Erasmus programm olid prioriteedid, ehk siis prioriteediks on majanduskasvu, kasvu edendavad meetmed. seega toetan tulemusi. muidu kahjuks midagi eriti tähistamisväärset ei ole kõik märgid näitavad, et järgmisel aastal saavad läbirääkimised olema veel raskemad. tühjusest midagi ei sünni. kuni viimase hetkeni käitusid liikmesriigid väga isekalt, kõige vastuolulisemad teemad, nagu näiteks maksete ülemmäär või paindlikkuse instrument, nende puhul üritati silma kinni pigistada kuni järgmise sügiseni, kui läbirääkimised peaksid uuesti algama. kui liikmesriigid mõistaksid natukenegi rohkem eh, Euroopa projekti tähtsust, oleksid nad vähem isekad. kokkuvõtteks kui me viime läbi Euroopa rahaga projekte, peame me tagama suurema sünergia ning suurema Euroopa-poolse lisand, lisandväärtuse, kahjuks praeguses eelarvepoliitikas on seda natuke liiga vähe, aitäh. aitäh kolleeg Sarvamaale ja pooleteiseks minutiks saab sõna kolleeg Komi. aitäh, president kahe tuhande neljateistkümnenda aasta paranduseelarve ning kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvealased kokkulepped on iseenesest väga head, selles mõttes, et me suutsime vältida nüüd äh, kaheteistkümnendat peatükki. see oleks olnud katastroof. aga need probleemid peaksid äh, meid viima lähemale Euroopa Liidu omavahendite saavutamisele, see annaks meile rahalise autonoomia süsteem oleks palju tõhusam ning me saaksime keskenduda eesmärkidele, mis oleks saavutatavad, selle asemel, et me peaksime hakkama tegelema liikmesriikide reservatsioonidega ja piiratud ressurssidega. mis puudutab kahe tuhande neljateistkümnenda aasta paranduseelarvet, siis ma olen rahul, et me saime vajalikud rahad kätte, aga mulle ei meeldi see, et me kasu-, peaksime kasutama kahe tuhande viieteistkümnenda aasta rahasid looduskatastroofide puhul solidaarsuse ülesnäitamine, üleilmastumise tagajärgede leevendamine peaks olema iseenesestmõistetavad. liik-, kui liikmesriigid ei anna maksusoodustusi nendes valdkondades, peab seda tegema Euroopa. samas, liikmesriigid peavad maksma ka oma võlgasid, kui Euroopa ei näita eeskuju, siis me ei saa nõuda liikmesriikidelt ja kodanikelt, et nad oma võlgasid ära maksaksid me võtsime vastu hilinenud maksete alase direktiivi ning me peame seda ka järgima, aitäh. suur tänu, järgmisena härra Plenkovitš. suur tänu, asepresident. proua volinik Georgieva. proua Delavedova. ma tahaksin tunnustada kõiki kolleege, kes osalesid kahe tuhande neljateistkümnenda aasta ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve kompromissi läbirääkimistes. eriti pidades silmas, et need läbirääkimised toimusid mitmeaastase finantsraamistiku teisel aastal. sada nelikümmend viis miljardit eurot makseassigneeringuteks on tasakaalustatud lähenemine, pidades silmas eelarvedistsipliini ja meie eesmärke. ma arvan, et me peaksime pöörama rohkem tähelepanu kulukohustuste täitmisele. sest see on kõige kriitilisem aspekt meie eelarve juures. samuti tuleb rõhutada solidaarsusfondi alas, alaseid olulisi kokkuleppeid. eriti, mis puudutab üleujutusi Horvaatias. üle kuuekümne koma viie miljoni euro eraldatakse Horvaatiale ja see on väga hea uudis, aitäh! suur tänu, nüüd äh, poolteist äh, minutit kolleeg Van de Kamp. härra president siin arutelus on öeldud juba nii mõndagi, mina tahaksin tunnustada komisjoni, nõukogu ja parlamenti kompromisskokkuleppe puhul kahe tuhande viieteistkümnenda eelarve, viieteistkümnenda aasta eelarve asjus. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kolmanda paranduseelarve puhul on mul probleeme seal on suur lõhe näiteks maksetes teadusasutuste üle. me peaksime kasutama ära manööverdamisruumi, mis meil on järgmisteks aastateks ette nähtud. paraku me peame äh, sellise lähenemisega leppima, siis kuues paranduseelarve kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks. ka see on oluline eriti pidades silmas ümberarvutusi ning seda, et liikmesriigidelt, riikidelt oodatakse nüüd rohkem raha. palun järgmise ümberarvutuse puhul tegelege ettevaatlikumalt, sest seekord äh, oli tegemist teatud liikmesriikide jaoks väga ebameeldiva üllatusega. see ei olnud just eriti hea uudis, niisiis tuleks tulevikus tegutseda ettevaatlikumalt igatahes palju õnne ja ilusaid pühi. suur tänu, härra Van der Kamp, järgmisena poolteist minutit, härra Stefanets. suur tänu. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve kokkulepe tähendab, et me saame saavutada nüüd kolm peamist eesmärki, toetada reforme liikmesriikides, maksta maksmata arved ning mis kõige tähtsam, luua uusi töökohti oluline on, et Euroopa Liit investeerib rohkem konkurentsivõimesse, majanduskasvu, tööhõivesse ning seetõttu see, seda peaks peegeldama ka meie eelarve struktuur. me peaksime eelkõige keskenduma oma tulevikule, innovatsioonile, haridusele, VKE-dele ja noortele inimestele. samuti on oluline suunata eelarvet teadus- ja arendusprogrammidesse ning Erasmus, Horisont kaks tuhat kakskümmend programmidesse ma toetan seda, et nelikümmend viis miljonit eurot on rohkem nendele programmidele antud. siis see kaheksa miljardit eurot, mis peaks olema esimene osa härra Junckeri kolmesaja viieteistkümne miljon, miljardilisest äh, investeerimiskavast. loodetavasti leitakse sellele ka uusi rahasid, sellele kavale, ja see aitab kaasa majanduskasvu turgutamisele samas komisjon peab leidma mingisuguse uue viisi, kuidas tasuda ära maksmata arved. võiks kaaluda isegi karistusi maksmata arvete puhul, aitäh. suur tänu, kolleeg Stefanets, sellega oleme kõnelejate nimekirjaga ühele poole saanud ja me oleme ajakavast maha jäänud, seega pidage oma kõneajast kinni vaba mikrofon, selle all on mul väga palju äh, sõnasoove kirjas. alustame kolleeg Šuliniga. suur tänu, juhataja. ma tahaksin tänada kõiki, kes selles menetluses on osalenud, mina ise ei ole aga äh, lepitustulemusega rahul, sellepärast et seitse miljardi euro asemel saime ainult neli koma kaheksa lisamiljardit eurot siin kokkuleppe käigus. ning äh, maksmata arvete osas tuleb siin veel stabiliseerida. Äh, maksmata arved tuleb võimalikult ruttu tasuda, selleks et kohalikud kogukonnad ning ettevõtjad probleemidesse ei satuks lepingutest tuleb kinni pidada. Äh, ma tahaksin viidata ka sellele, et ilma vahenditeta mingisugust äh, arengukava aastateks äh, paika ei saa panna. mina tunnustan samas Junckeri investeeringuprogrammi ning ma tahaksin ka öelda, et väga hea on see, et Sloveenia solidaarsus vahenditest Sloveenia sai kaheksateist miljonit eurot ning äh, kindlasti katastroofikahjude likvideerimiseks seda kasutatakse. suur tänu, kolleeg Šulin, järgnevalt äh, kolleeg Baltšiitiks, palun. suur tänu, härra juhataja, head kolleegid. Euroopa äh, Nõukogu nõukogu on meile pettumuse valmistanud äh, eelarve läbirääkimiste osas. Euroopa Parlamendil oli kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve osas väga selge visioon, äh, kulukohustused peavad olema selgete tuluallikatega äh, koos Joonas. mina olin vastutavaks raportööriks Ahveti komisjoni nimel ning me saime naabruspoliitika, humanitaarabi ning ka ühtse julgeoleku ja kaitsepoliitika vahenditele lisa, mis on väga-väga oluline Äh, kui arvestada tänase, tänavuse aasta välispoliitika sündmusi. samas aga ei ole ma nõus äh, põllumajandusgarantii fondi äh, rahade vähendamisega, sellepärast et see mõjutab väga paljusid põllumehi, kes täna on väga raskes olukorras Vene sanktsioonidega seos, seotuna. ja põllumajandusabi on nendele põllumeestele väga tähtis. suur tänu, järgnevalt palun kolleeg Faria suur tänu, härra president, härra juhataja, äh, proua volinik, austatud nõukogu esindajad, äh, daamid ja härrad raportöörid, äh, ma arvan, et me saame homme heaks kiita selle kokkuleppe, mis puudutab eelarvet kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist ning ma tahaksin tunnustada kõiki kolleege, kes läb-, rasketel läbirääkimistel osalesid. Euroopa Parlamendi roll on siin väga selge, meie peame püüdma väga Äh, suuri maksmata arvete äh, osakaalu siin vähendada, sellepärast et äh, meil on päris palju kulukohustusi. ning eelarve läbirääkimiste osas on näha, et need on aina raskemad, Euroopa Liit on alati blokaadiseisus siin ning see on viinud selleni, et et äh, valitsusjuhid peavad äh, mõtlema selle peale, äh, kuidas leida sünergiaid, erinevaid vahendeid innovatsioonivaldkonda, transpordivaldkonda ja mujale. kõneled katkestatakse ja antakse sõna järgnevale kolleegile, härra Šoltesile. suur tänu, suur tänu mulle sõna andmast, aitäh, härra juhataja Äh, kuna liikmesriigid ei olnud valmis juba novembris äh, komisjoni ettepanekut kaks tuhat viisteist eelarveks äh, kinnitama, siis me pidime juba peaaegu heaks kiitma siin kaheteistkümnendike süsteemi. ja see raha, mis komisjonil on kasutada anda, seda ei kasutata korralikult hästi ja see mõjutab kogu Euroopa olukorda. ma äh, kordan seda, mida kolleegid juba ütlesid, et praegu on lahendatud või juba tehtud projekte kogu Euroopas, aga samas nende arved on tasumata ja kuna need tasumata arved on kuhjunud, siis uus eelarve ei lähe ju praktikas tööle. komisjon peab tõsiselt mõtlema, kuidas seda probleemi lahendada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 vielen dank herr kollege marinescu. das catch the eye verfahren ist damit abgeschlossen und ich erteile frau kommissarin georgieva das wort. sõna volinik Georgievale. Uh, suur tänu, härra juhataja. Uh, ja ma uh, jätkan siit, kus eelkõneleja pooleli jäi. me oleme väga raskes olukorras Äh, praegu me ei räägi siin mingisugusest äh, rõõmueelarvest, äh, võib-olla on jõulud küll tulekul, aga praegu ei ole meil igal juhul mingisugust eelarveolukorda, mis kõik raskused juba eos ähm, lahendaks. aga kindlasti on vastutustundlikkuse eelarvega tegemist. Nendele, kes ütlesid, et võtame lihtsalt kaheteistkümnendike süsteemi käsile ja unustame kokkuleppe ära, tuletaksin ma meelde kahte asja. esiteks, kaheteistkümnendikud tooksid meid tegelikult äh, väiksemate vahendite juurde, sellepärast et äh, kaks tuhat neliteist on madalamal alusel. aga see, et tagada, et olemasolevad äh, rahad praegu oleksid olemas äh, trahvide osas äh, TAP kolmest, on palju madalamad, kui me, niipea kui uus aasta algab. kui me seisame silmitsi selle fiskaalse reaalsusega, et olukord on hullem, mitte ainult sellepärast, et kaheteistkümnendikud tähendaksid väiksemaid eelarvevahendeid esimestel kuudel, aga ka sellepärast, et värske raha Äh, äh, osakaal langeks ära või see raha osakaal oleks väiksem. Äh, aga probleem on olemas, stabiliseerida tuleb maksmata arvete osa. minu jaoks on kergendav see, et kahe eelarvepädeva organi läbirääkimised viisid meid nii kaugele, et eelarve on olemas. see ei ole mingisugune rõõmu, aga vähemalt vastutustundlikkuse eelarve ja ma tahaksin siin öelda nelja asja kokkuvõtteks. esiteks, maksmata arved äh, toome me äh, tasandile, millega me saame paremini hakkama. me ootame praegu, et kakskümmend viis miljardit äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuks on neid, see on üks koma kuus miljardit äh, rohkem, kui selle aasta alguses oli. me oleksime tahtnud, et olukord oleks teistsugune, me oleksime tahtnud äh, seda taset äh, stabiliseerida, aga vähemalt on meil praegu võimalus uude aastasse minna, olles samas vähem mures selle tohutu maksmata arvete kuhja pärast, mida me nägime enne Äh, edasi, teiseks, neile, kes rääkisid siin meie andmete täpsusest, ikka ja jälle läbirääkimiste käigus ma olen väga uhke oma meeskonna üle, mõned on siin minu selja taga ka, me näitasime, et me teame numbreid, me saame aru eelarveridadest ning me kasutame seda selgust, oma analüüsi selgust, selleks, et maksete plaani toetada ning äh, tegutseda ka nii, et see praktikas rakendub. kolmandaks, ma tahaksin veel kord korrata neile, kes äh, muretsevad meie põllumeeste pärast, et me oleme selles paketis leidnud viisi, kuidas äh, mitte kriisireservist äh, vahendeid võtta, nii et me teeme makseid nii, et me kriisireservist ei võta siin Vene sanktsioonide ja muude Äh, sündmuste tõttu äh, põllumajandusturul. neljandaks, äh, inimesed rääkisid siin solidaarsusest, solidaarsusfondist. kuna kokkulepe on olemas, siis me saame pakkuda abi Horvaatiale. üheksa miljonit eurot peaaegu Bulgaariale, Bulgaariale kümme koma viis miljonit eurot ja Serbiale, riigile mis on nüüd äh, ka abikõlbulik, äh, kuna liitumisläbirääkimised on alanud. Äh, oluline on siin veel rõhutada ühte. olen ma kuulnud teilt mitmetelt seda soovi, et eelarvemenetlus oleks parem, nii et järgmisel aastal oleksime me sellega töötamas varasemalt, tõhusamalt ning et me jõuame kokkuleppele struktureeritumal usaldusväärsemal moel. sest kui üks asi on, mis on mulle muret tekitanud nendel läbirääkimistel, siis on see see, et läbirääkimised on näidanud, et usaldus on õõnestatud ja meie enda inimeste nimel peame me usalduse taastama, peame looma eelarve, mis on rõõmsam ja äh, ka läbirääkimised oleksid siis rõõmsam Äh, üritus võrreldes sellega, mis sel aastal toimus, nii et suur aitäh veel kord äh, higi ja pisarate eest äh, Itaalia eesistujale, suur tänu läbirääkijatele parlamendis. praegu on meil igatahes vastutustundlikkuse eelarve. suur tänu, volinik Georgieva, suur tänu ka, et te võtsite arvesse seda, et aeg on napp. nüüd saab härra Delanvedova nõukogu nimel sõna grazie presidente eh, grazie ai. suur tänu härra juhataja ma tahaksin äh, tänada äh, selle debati eest kõiki parlamendiliikmeid ning ma tahaksin ka volinik Georgievat tänada. paranduseelarve kaks tuhat neliteist ja eelarve kaks tuhat viisteist, olen ma juba öelnud ja tahan veel korrata, näitavad, et meil on palju ühtseid eesmärke ning et meie äh, vaated ei ole üksteisest väga kaugel. ning me saame ka neid erisusi väga ilusti tasandada. Äh, eelarvemenetlus oli sel aastal eriti erilistes tingimustes toimuv ning äh, suur tänu tahaksin ma öelda, kõik ning suur tänu erinevatele osapooltele, kes said kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks kokku panna realistliku eelarve maksmata arvete kasvamist oleme suutnud eh, pidar, pidurdada. Eh, nõukogu eesistuja on tulemusega rahul ning ma oleksin eh, tänulik kõigile kompromissivalmiduse eest, mida te näitasite. samal ajal saame me ka aru sellest, nii nagu ühtses seletuskirjas on öeldud, et tulevaks aastaks väljakutseid jagub ning ma tahan, et tulevaastane koostöö oleks täpselt samasuguses konstruktiivses vaimus jätkuks, äh, nii nagu meie läbirääkimised praegu näitasid, nii et suur aitäh teile tähelepanu eest veel kord! hea Della Vidova! aitäh äh, härra Della Vidovale ja nüüd saavad sõna raportöörid, igalühel on kaks minutit ja alustab proua Kardia Zabal-Rubal. Muchas gracias, presidente aitäh! meil on väga huvitav arutelu olnud ja see arutelu on suurepäraselt peegeldanud parlamendi soove ja sellel, selles menetluses ja on kajastanud ka seda, mis toimus läbirääkimistel nõukogu ja komisjoniga. kõik sõnavõtjad rääkisid äh, sellest äh, raskest äh, maksmata arvete probleemist. mõned on väga Euroopa-meelsed, aga kõik, kes sõna võtsid, ütlesid, et maksmata arved on Euroopa Liidu jaoks probleemiks ning see näitab, et järgmise aasta esimesest jaanuarist peame me tõesti koostama kava ja töötama selle kallal, see on asi, millega on seotud väga palju lootusi ja ma ütlesin, et parlamendi jaoks ei ole olukord rahuldav, aga ma arvan, et Euroopa Liit võib tõesti väga palju rohkem saavutada, kui eelarve on parev. kui ma, kuna ma olen Euroopa pooldaja ja arvan, et Euroopa eelarve võib Euroopa jaoks tuua väga palju head, ei ole ma selle eelarvega rahul, aga õige on muidugi ka see, et vastasel korral ei oleks meil üldse mingit eelarvet, meil ei oleks humanitaarabi võimalik anda, meil ei oleks võimalik maksta Erasmuse stipendiume ega maksta toetusi töötutele. millest on täna palju räägitud. ma arvan, et me oleme sellega rahul, aga kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on meil tõesti väga palju tööd ees, see on väga otsustav aasta selleks, et me saaksime selle kava ja et me saaksime tasumata arved äh, Äh, ära maksta, et me saaksime järgmistel aastatel eelarvemenetlust asu-, alustada paremast seisukohast, kui meil sel aastal oli. kõige hullem ei olnud mitte need äh, summad, vaid äh, see, et me nägime, et nõukogu ei olnud võimeline äh, läbirääkimistele oma seisukohtadega tulema, seda soovisid mõned liikmesriigid, kes soovisid raha tagasi saada, mitte mm, seda anda teistele liikmesriikidele, kes on probleemidega. nüüd saab sõna proua Holma. lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud volinikud, lugupeetud nõukogu eesistuja, lugupeetud kolleegid, tahaksin tänada äh, kõigi selle raske, aga õnnestunud töö eest ning äh, tahaksin täna täiendada kolleeg Aidari sõnu, tulevikus Euroopas küsitakse meilt, kas me oleme nõus äh, toetama innovatsiooni ja Euroopa Liidu tulevikku. meilt ei küsita, kas vanad Äh, arved on makstud, see tähendab, et me peame lahendama ära kõik probleemid, äh, nii vanade arvete probleemi, aga ka innovatsioonivõimelisuse ja äh, innovatsio- ja investeerimisvõimekuse, seetõttu on minu jaoks oluline, et innovatsiooni ähm, programm, et see ei tohi tulla investeeringute arvelt, et see me peame loomulikult arutama tulevikus äh, asju, minu jaoks on oluline, et Euroopa ükskõik kas IT vallas või äh, tulevikutehnoloogiate vallas äh, või siis kosmosetehnoloogia vallas või Euroopa Liidu ähm, usal-, tegutsemisvõime vallas, mis puudutab konkur-, konkurentsivõimet, Ehm, on vaja tegutseda, me peame eelarvet väga põhjalikult planeerima, üks samm on tehtud, aga vaja on teisi samme ning seetõttu ma sooviksin ühelt poolt kõiki tänada, aga ma tahaksin ka, et me kõik teaksime, et meil on veel väga palju tööd ees. aitäh kolleeg Hoolmeierile ja nüüd saab sõna kolleeg Depree. aitäh, äh, lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, volinik, lugupeetud äh, kolleegid, homme äh, on asjad äh, siis äh, ähm, otsustatud ning ka kahetsustest ei ole mingit kasu, see ei ole ka poliitika ning vaja on teha ähm, vaja on vaadata tulevikku ja mulle tundub, et tulevikus on kolm olulist asja, esiteks äh, lähitulevikus äh, me oleme kolme institutsiooni vahel sõlminud kokkuleppe selleks, et maksta ära need äh, tasumata arved, me äh, jälgime, et see arvete maksmiskava, et see saaks tegelikkuseks ja et kõik institutsioonid oma kohustusi järgiksid. teiseks, keskpikas perspektiivis, sellest rääkisid paljud kõnelejad, aga see on iseenesestmõistetav. praegune süsteem viib selleni, et äh, me oleme halvatud ja ähm, see põhineb ainult ainult liikmesriikide osamaksetel, mis tunduvad, tulevad nende enda eelarvest, nii et eh, oma vahendite teema on oluline poliitiline küsimus ja kui eh, asi nii edasi läheb, siis kõigist liikmesriikidest eh, saab, saavad väiksed Margaret Thatcherid, kes nõuavad oma raha tagasi ning pikemas tulevikus ma olen sellega seoses veidi mures, ma olen veendunud, et äh, et äh, kui me jätkame praeguse loogikaga, siis see Euroopa Liidu eelarve ei kasva, äh, kui on äh, erinevad vahend, asutused, kes ei ütle kodanikele, et tegemist on Euroopa Liidu vahenditega, mida nad kasutavad. ning kui me tahame, et e, Euroopa avalikkus toetaks Euroopa eelarvet, siis on vaja kohe tagada see, et meil oleks otses si-, side Euroopa kodanikega ja et Euroopa kodanikud saaksid aru, et tegemist on Euroopa Liidus eelarvest tulevate vahenditega, mida kasutatakse meie kõigi huvideks. aitäh, tegemist oli väga huvitava protsessiga ja ma tänan, et mul oli võimalus teha koostööd nende kolleegidega. aitäh kolleeg Debriile ning lõpetuseks saab sõna kolleeg Levandovski mr president what was finally agreed for two thousand and fourteen and two thousand and fifteen is a typical. see mis lõpuks kokku lepiti kaks tuhat neliteist kaks tuhat viisteist on väga tüüpiline kompromiss eh, ning see eh, ei aidanud stabiliseerida mm, eelarvet. Eh, minu probleem on see maksete plaani küsimus, sellepärast et see peaks näitama, mis maksmata tegelikult on ja see viib arusaama liikmesriikideni veelgi raskemaks. meil on loomulikult vaja äh, läbipaistvust ja meil on vaja teada, kuidas äh, äh, viivituste, milline on viivituste hind maksmisel, sellepärast et reegel oli siiamaani maksta kõik ära, mis Euroopa eelarvest ette nähtud oli esimeseks detsembriks ja nüüd tehakse sellele äh, raudsele Euroopa Liidu eelarvereeglile erand, nii et me peaksime teadma, millised järelmid sellel on. loodetavasti äh, lepitust, kuni lepituseni järgmisel aastal jään mina igal juhul vaiki. suur tänu, härra Levandovski, sellega on lõppenud ühine arutelu ja hääletamine leiab aset homme, järgmine päevakorrapunkt on nõukogu ja komisjoni avaldused maailma toiduprogrammi Süüria pagulastele suunatud abikava rahandamisvahendid, rahastamisvahendite nappus. Äh, härra Delavidova saab kohe nõukogu nimel sõna.